Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Herzlich willkommen zu unserer Nachmittagssitzung. tere tulemast meie pärastlõunale koosolekule, meil on kella kolmest äh, vaja arutada kahte kontrollikoja aruannet, siis tuleb ka volinik Oettinger siia. kõigepealt üheksateistkümnes äh, päeva öö, äh, raport, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, härra Russo on raportöör, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine. eelarve kontrolli komisjoni liikmed, tänan teid huvi eest meie eriraporti vastu. vastutava liikmena on mul hea meel teid tutvustada ühe järjekordse aspektiga meie tööst ja meie järeldustega, rääkida puudujääkidest, õigusraamistiku probleemidest ning rakendamisest. kuidas see mõjutab Euroopa Liidu finantshuve kokkuvõttes? käesolev aasta on viiekümnes tolliliidu aasta. tollimaksude puudumine liikmesriikide vahel ning ühiste tollimäärade sisseseadmine impordile kolmandatest riikidest. sisepiirid kaotati ära selleks, et kaubad võiksid vabalt liikuda Euroopa ühtsel turul. Need kaubad, mis sellele turule tulevad väljastpoolt Euroopa Liidu tolliterritooriumi, neilt tuleb endiselt mak-, maksta tollimaksu ja nende üle teostatakse tollikontrolli Need sissetulekud annavad suure osa niinimetatud traditsioonilistest omavahenditest Euroopa Liidu eelarves ning on oluline tuluallikas Euroopa Liidu eelarves. aastal kaks tuhat kuusteist traditsioonilised omavahendid moodustasid neliteist protsenti Euroopa Liidu tuludest. see on kakskümmend koma üks miljardit eurot. tollimääradest vabastamine. Äh, nii et, äh, et kirjutatakse valesti kaupu, klassifitseeritakse valesti või on tegemist erinevate faktorite kombinatsiooniga. tollimaksudest kõrvalehiilimine tekitab äh, kahjusid ja seda peab siis, peavad siis kompenseerima liikmesriigid läbi suurema panuse, läbi RKT panuse nii et kokkuvõttes Euroopa maksumaksjad maksavad selle eest. selles eriraportis me hindasime, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on kavandanud äh, piisavalt hästi toimivad menetlused, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid. külastasime tolliameteid viies liikmesriigis ja selle tulemus oli terve rida märkusi me leidsime, et praegune süsteem ei pea prioriteetseks tollimaksude rolli äh, Euroopa Liidu eelarve finantseerijana ning praegu puudub hinnang selle kohta, kui suur on puudujääv summa tollimaksudest. selle hindamine ja selle komponentide hindamine on oluline selleks, et suunata tollikontrolli. miks liikmesriikide tolliametid kes vastutavad tollimaksude kogumise eest. kuida-, me leiame, et liikmesriike tuleks äh, stimuleerida selleks, nad tollikontrolli läbi viiksid, kuivõrd komisjon on see, kes võib liikmesriikide vastutusele võtta haldusvigade eest, need liikmesriigid, kes ei vii läbi tollikontrolle, nemad aga ei satu üldse võib-olla ohtu et äh, nende suhtes rakendatakse mingisuguseid menetlusi. tollieeskirjad on äh, ja nende läbivaatamine on käimas. tolliinfo vahetamine ei ole ka veel saavutanud oma täielikku potentsiaali. koostöö ja infovahetus mitte Euroopa Liidu riikidega on hoogu kogumas ning Euroopa Liidu tegevuskava, nagu näiteks Tollid kaks tuhat kolmteist ja küll teine, on parandanud teadmist, teadmiste jagamist ja koostööd liikmesriikide vahel. täiendavaid edusamme on tehtud ühtse äh, tolliseadustiku rakendamise suunas, kaasa arvatud integreeritud tollitariifid ja ja Tariki andmebaas. kuid mõned puudujäägid on endiselt jäänud lahendamata. meil on hea meel näha, et komisjon on järginud varasemaid kontrollikoja soovitusi, rakendamaks siduvat tolliinfo headestamise kohustust, kuid üle-euroopalist hindamist endiselt ei viida läbi ühtse lähenemise puudumine tollikontrollile, impordile liikmesriikidesse võib viia alalaekumisele, mis puudutab tollimakse. see moonutab liikmesriikide valikut impordil, äh, impordi shoppamine on nähtus, mis sellega kaasneb. vähe väiksemad tollitulud, väiksem kontroll rohkem kontrollimata importi. on selge, et, et Hiinast tulevad jalatsid on eriti alahinnatud liikmes, nendes liikmesriikides, kus ei, ei viida läbi tollimäärade alandamise kontrolli. üksainuke Olafi kontrollijuht, kontrollijuhtum näitas, et võimalikud saamata jäämised tollimaksude näol tekstiili või, või jalatsite sektoris kaupade alahindamise läbi Hiinast. Ühendkuningriigi sisenemisel on umbes miljard eurot perioodil kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kuusteist. tollikontrolli rakendamine näitas muidki puudujääke nagu erinevad lähenemised päritolu klassifitseerimise, pettu-, seega seotud pettuste suhtes ning karistuste suhtes. Äh, kaupade tegelikku päritolu äh, peidetakse läbi liikumise riigist, kus ajutiselt kaupu ladustatakse ja siis saadetakse Euroopa Liitu võltsdokumentidega. Ähm, lüngad tekivad, kui liikmesriigid ei, ei vii läbi ennetavat kontrolli selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid. ega alati ei vii läbi selliseid kontrolle, mida on soovitanud riskihaldusnõus, nõustajad. lihtsustatud menetlused äh, puudutavad harva kontrolle teistes liikmesriikides. kaubad, mille väärtus on alla teatud määra, on vabastatud tollimaksudest, nimetatud äh, madala väärtusega tollivabastusega kaubad, seal puuduvad kontrollid ja see toob endaga kaasa alalaekumise nende kaupade osas, mida nimetatakse madala väärtusega kaupadeks, mida ostetakse internetis väljastpoolt Euroopa Liitu läbi e-kaubanduse. tõendid, mida Ühendkuningriik on kogenud, kogunud e-kaubanduse vallas, näitavad, et äh, kaupade väärtust äh, lähi, Lähis-Idast äh, on, on suurtes hulk, suurel määral alahinnatud. kümme kuni sada korda on kaupade hind madalam õigest hinnast auditi tulemusena leidsime puudujääke õigusraamistikus ning samuti tollikontrollide elluviimises liikmesriikide poolt. see mõjutab Euroopa Liidu finantshuve. seepärast on meil terve rida soovitusi komisjonile eesmärgiga tõhustada õigusraamistikku ja tema tema ellurakendamist, samal ajal me soovitame liikmesriikidel parandada ja kohandada olemasolevaid süsteeme tollikontrolli ja uurimise osas. härra raportöör, komisjoni liikmed, lubage mul lõpetuseks tänada auditimeeskonda, kes selle töö lõpule viisid ja olen teie käsutuses küsimuste jaoks aitäh, meil oli ainult lühike ettekanne eh, ja nüüd meie raportöör härra Alli, palun. suur tänu, esinejad ja kolleegid. härra Russo. tolli, tollimaksud annavad olulise osa omavahenditest Euroopa Liidu eelarves, ligi neliteist protsenti Euroopa Liidu eelarvest. samal ajal tollimaksude roll on kaitsta ka tarbijate ohutust, hoida ära riskid ühiskondadele ja turgudele. seepärast eriraport, kus hinnatakse impordimenetlusi viies liikmesriigis, nende rahvastik on peaaegu pool Euroopa Liidu rahvastikust. märkused on huvitavad ning soovitused Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele samuti. enamus soovitustest on komisjoni poolt vastu võetud ja tulevikus loodame seega saavutada ka reaalseid tulemusi. aga mõned küsimused. miks soovituste ellurakendamine äh, on seotud aastaga kaks tuhat kakskümmend üks või järgmise finantsraamistiku algusega. raport äh, viidi lõpule detsembris kaks tuhat seitseteist, puudutab kümneaastast perioodi, mil viidi läbi hinnanguid, mõeldes Brexitile, mis leiab aset märtsis järgmisel aastal Euroopa Liit vajab see täiendavaid finantsressursse kulutuste katmiseks, eriti mis puudutab ühtekuuluvust, julgeolekut ja kaitset, kas ei oleks parem, et neid meetmeid rakendataks juba varem? mõned äh, skeemidest, kus hoitakse kõrvale tollimaksudest, me näeme, et tollikoostöö liidu siseselt ja kolmandate riikidega äh, vajab äh, edendamist, samuti statistiliste andmete jagamine. Äh, kui me räägime Euroopa Liidu impordikontrollist, raportist jääb mulje, et kogu süsteem on killustunud, see ei võimalda ko-, korrektselt infot äh, vahetada ning saavutada ühtlustamist. kas ühtse, ühtne kontrollitehnika liikmesriikides selleks, et filtreerida sadamates ja mujal tollipunkte, kas see võetakse õigeaegselt kasutusele? Euroopa Liidu programm, kus vahetata, vahetatakse infot tolli valdkonnas selleks, et kaitsta finantshuve praeguses finantsraamistikus. Äh, customs kaks tuhat kakskümmend üle vii-, kuuesaja miljardi euro, miljon, miljardit eurot suunatakse erinevatele programmidele selle läbi. me tahaksime teada, millised on kvantitatiivsed äh, tulemused selle, sellel? me räägime pidevalt tulemuspõhisest eelarvestamisest. kui me nüüd kulutame finantsressursse, võib-olla ka räägiksime siis indikaatoritest ja millisel määral need on kaetud. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, et äh, liikmesriikide tolliametitel on erinevad lähenemised, mis puudutab äh, hindamist ja klassifitseerimist ning sanktsioone. ühtsustat-, ühtlustatud lähenemine tuleks äh, kasuks, samuti äh, tuleks hoiduda seostamisest piirikontrolliga, kus jagatakse infot. Natürlich ein Riesenzeitproblem für die Kommission, Herr Kermot. komisjoni nimel härra Kermot, viis, kaks minutit. Thank you very much, Chair suur tänu, esinaine, teen väga lühidalt. esiteks me tervitame seda eriraportit, mis puudutab Infordi protseduure, kuid äh, see langeb ajahetkele, kui õigusraamistikus tehakse olulisi äh, muudatusi selleks, et süsteemi ajakohastada. tasakaal kontrolli osas peab olema õige, kuid äh, piiri eelkirja, kui tolli eeskirjad on kõik väga olulised, liikmesriigid on siin äh, eesliinil, me tunnustame, tunnistame soovitusi riiklikele ametiasutustele. siinkohal tahaksin lühidalt puudutada paari soovitust ja siis on, annaksin sõna kolleegile DigiBudgetist. esiteks, me tunnistame positiivseid sõnumeid raportis, kuid me teeme edusamme ühtse äh, tolliseadustiku rakendamise suunas Äh, me oleme nõustunud äh, paljude äh, soovitustega, üks, millega komisjon ei ole nõustunud, on seotud siduva hindamisega, kus me leiame, et siduv hindamine, selleks ei ole aeg veel tulnud, arvestades ka neid arutelusid, mis tõusetuvad selle raporti analüüsist. teine märkus, kuigi komisjon nõustub ka tehniliste muudatusettepanekutega selleks, et tugevdada õigusraamistikku, on paar sellist, kus tuleb teha veel palju enam selleks, et see kõik sobiks kokku üldise kontrolli filosoofiaga, kuid me jätkame tööd ja pean ütlema, et hetkel teeme väga tõsist tööd äh, rakendusakti kallal, mis puudutab finantsriski kriteeriume, mida tuleb rakendada kõikjal Euroopa Liidus. ja lõpetuseks esime-, esinaine, alles eile komisjon võttis vastu äh, raporti, mis puudutab EUCC rakendamist ja me oleme seega põhjalikult tugevdamas tollialaseid õigusakte ja teine asi, kui palju liikmesriikide äh, ametivõime on võimalik piisavate eelarveliste vahenditega toetada. aitäh, ma teen nüüd ettepaneku, et võttes arvesse selle äh, küsimuse tähtsust, siis pärast äh, heakskiidu andmist võtab raportöör veel selle teema ette, et me saaksime seda hiljem põhjalikumalt arutada nüüd järgmine eriaruanne kakskümmend üks kahe tuhande seitsmendast aastast rohestamistoetuse kohta. Äh, härra Samu Jerebi, palun. Honorable members of the committee. suur tänu, lugupeetud komisjoni liikmed, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada rahastamistoetuste eriaruannet äh, pealkirjaga Keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole olnud tulemuslik. pärast ÜPP kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi toodi rohestamine sisse uue otsetoetusena põllumajandustootjatele kui mehhanism äh, hüvitada tootjatele avalikult osutatavaid teenuseid, rahastamishüvitised äh, äh, kujutavad kaheksa, on kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest. meie peamine järeldus auditist on see, et rohestamine, nagu seda praegu rakendatakse, ei suurenda ÜPP keskkonnaalaseid eesmärkide täitmisi ÜPP nõudmised ei ole, on lihtsalt täi-, täidetavad. erandite tõttu kuuskümmend viis protsenti põllumajandustooted saavad rohestamistoetusi ilma, et teostataks mingisuguseid kontrolle. seega toob rohestamine kaasa vaid piiratud viie protsendi ulatuses eh, kaasa põllumajandustavade muutmist komisjon ei ole seadnud konkreetseid eesmärke või täpsustanud, mis on äh, rohestamise keskkonna ja kliimaalased eesmärgid. RLV eraldised rohestamise jaoks ei ole õigustatud, võttes neid äh, argumente arvesse. rohestamishüvitised on sisuliselt äh, sissetulekutoetuste kava. Need piirangud vähendavad kolme rohestamise tava tulemusi rohestamine muudab ÜPP-d keerukamaks, aga rohestamise tulemused ei õigusta seda keerukust. liikmesriigid ei ole kasutanud paindlikkust rohestamise rakendamisel selleks, et maksimaalselt kasutada ära keskkonnaalaseid eeliseid, vastupidi, rohestamist kasutatakse nii, et vähendatakse endale ja põllumajandustootjatele langevat koormust. Nende tulemuste järeldustelt on järgmised soovitused seoses järgmise ÜPP reformiga komisjon peaks välja töötama sekkumisloogika ÜPP panuse osas Euroop-, seoses Euroopa Liidu keskkonna ja kliima eesmärkidega ning peaks lähtuma põhimõttest, et ÜPP vahenditele on põllumajandustootjatel ligipääs ainult siis, kui nad vastavad teatavatele ähm, keskkonnatingimustele. see tähendab, et keskkonna ja kliima alaseid vajadusi saab äh, põllumajandusmeetmete abil täita ning liikmesriigid peaksid näitama enne meetme rakendamist, et nende lähenemisviis on poliitika eesmärgi saavutamiseks tulem-, tulemuslik ja tõhus. aitäh tähelepanu eest ja vastan meeleldi küsimustele. aitäh, see on tõesti hea ja oluline aruanne. pärast nelja aastat frustratsiooni on öö, tõesti vaja põhjalikumalt arutada neid teemasid. härra Sikovski on meie raportöör, palun. aitäh, proua esinaine. suur tänu ka härra Niirepile väga hea aruande eest. meil on vaja kiireloomuliselt ümber kujundada see meie äh, ühine põllumajanduspoliitika rohestamisesse läheb suur hulk meie eelarveraha ning on äh, häiriv see, et äh, need summad pole kaasa toonud lubatud tulemusi. ma tean, et äh, algsed plaanid rohestamisega olid natukene reaalsusest irdunud äh,. komisjon Äh, oleks pidanud ka näiteks arvesse võtma äh, kliimamuutusi, aga siin tuleb veel järele mõõtma, selle instrumendi loogika on üsna nõrk. minu arvates äh, on see instrument liiga keeruline, läbipaistmatu, ähm, seal on liiga palju riske, et seda kuritarvitatakse. daamid ja härrad, kontrollikoda ütles, et on veel ebaselge, kuidas see instrument peaks panustama kliimamuutuse vastasesse võitlusesse. oma raportis teen ma ettepaneku, et rohestamine, rohestamist tuleks reformida koos ÜPP reformiga ning võib-olla tuleks rohestamise rahad ümber jagada teistesse programmidesse, mis on olnud edukamad ning mis aitavad Euroopa Liidu kliimaeesmärke paremini saavutada, aitäh! suur tänu, härra raportöör. nagu te näete, proua Kressle läks korraks ära. aga nüüd vast annan sõna komisjonile, härra Pasku. kaks-kolm minutit vast. aitäh, esimees. püüan teha lühidalt. komisjon tervitab seda eriaruannet komisjon on nõustunud kõigi soovitustega sisuliselt ning neid kaalutakse äh, kui tulevase ÜPP rohe, rohestamise arhitektuuri välja töötatakse. kontrollikoda rõhutas järeldustes rohestamismeetmete teatavaid nõrki kohti ning juhtisin tähelepanu kontrollikoja uuringu tulemustele, mis äh, minu arvates aitavad parandada Euroopa Liidu põllumajanduse kliimaeesmärkide täitmist kontrollikoja aruanne näitab, et rohestamisel on suur potentsiaal kuna, kuna seitsekümmend seitse protsenti Euroopa Liidu põllumaadest see hõlmab. Äh, sellisele põllumaale kehtib üks või mitu rohestamisnõuet. on ka selge, et põllumajandustavasid uued nõuded mõjutavad kolmteist protsenti kontrollikoja auditi käigus külastatud äh, tootmisüksustest on muutnud oma tootmistavasid ning suur osa nendest on muutnud ka ökoloogilise ähm, kasutuseesmärgiga alade kasutamist. rohestamine, rohestamise eesmärk ei ole otseselt põllumajandustavade muutmine, vaid avaliku hüve pare-, parem pakkumine, mida saab teha ka olemasolevate praktikatega. kontrollikoda on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eriaruandes järeldanud, et liikmesriikide poolne rakendamine ning põllumajandustootjate poolne rakendamine ei ole võimaldanud rohestamise täielikku potentsiaali ära kasutada, seetõttu aastal kaks tuhat kuusteist tegi komisjon ettepaneku lihtsustada ja harmoneerida rohestamise nõudeid selleks, et instrumendi keskkonnaalaseid eesmärke tugevdada sealhulgas keelati pestitsiidide kasutamine ökoloogilise kasutuse eesmärgiga aladel jaanuaris kaks tuhat kaheksateist need nõuded ka jõustusid. üldiselt on äh, komisjon kontrollikojaga nõus, mitmes riikides on rohestamine liiga bürokraatlik ja keeruline selleks, et täita äh, ambitsioonikaid keskkonnaalaseid eesmärke. nagu teate, äh, põllumajanduse ja toidu tuleviku teatisel kahekümne viiendast novembrist eelmise, eelmisel aastal ütles komisjon selgelt välja, et ÜPP peab olema keskkonnaselt ambitsioonikam, et ning et praegune rohestamise süsteem ei sobi kõige paremini selleks, et täita need ambitsioonikad e-, keskkonna- ja kliimaalised eesmärgid. seetõttu uue süsteemi väljatöötamisel võetakse arvesse nõude täitmist, analüüsitakse kontrollikoja analüüsi, kasutatakse täiel määral ära kaasaegset tehnoloogiat ning analüüsime, mil määral saab seda Äh, selle kaasata tulevase ÜPP seadusandlikusse ettepanekusse. selle pooleste lõpus kavatseme sellise dokumendiga välja tulla, aitäh uh,. Uh, suur tänu, komisjon. variraportööri kohal ei ole, kas kontrollikoda soovib vastata? ei soovi. raportöör, kas soovite sõna? Já bych chtěl poděkovat komisi, komisi äh... sooviksin tänada komisjoni nende reaktsiooni eest. et nad võtavad teadmiseks need eh, ettepanekud, aga me soovime tõesti näha muutusi. kui öö, eh, makstakse toetusi kogu aeg sellistesse piirkondadesse, kus näiteks ei saagi taimi kasvatada, kus, mis ei anna absoluutselt mingisugust panust meie kliimavastusele võitlusele, siis see tekitab küsimusi. Need rohe, rohestamissüsteem on päris keeruline, kui soovitakse seda toetust saada ning kui küsida, kas te soovite reformida seda süsteemi, jah, öeldakse, et seda peaks tegema. seda ütlevad kõik põllumajanduses tegevad te,, tege-, tegusad olevad äh, eksperdid. tõhusus peab paranema. see on meie ambitsioon selles valdkonnas. põllumajanduses on palju näiteid minu arvates hä-, headest tegutsemistavadest mis on ennast tõestanud juba kliimamuutuse vastases võitluses. see on täpselt üks öö, selline instrument, mis ei ole jätnud positiivset jälge. seetõttu sooviksin ma, et komisjon rohkem tegeleks selle instrumendiga et järgmise finantsraamistiku juures võetaks ka rohkem arvesse meie komisjoni arvamust, et äh, pandaks paika ainult sellised ins-, instrumendid, mis on tõhusad ning mis põhinevad teadusuuringutel. aitäh äh, teie sõnavõttude eest ja selle eest, et tegite ka nii lühidalt, see tähendab, et me lõpetasime õigeaegselt, sest härra volinik on kohe kell kolm tulemas, nagu proua esinaine ka ütles meil on ees väga oluline teema, see oli väga oluline teema vast räägime sellest kunagi tulevikus põhjalikumalt, nüüd on meil paar minutit aega, enne kui volinik tuleb. Colleagues, can we uh, look to... kolleegid, vahet alustame järgmise punktiga. Which is the 2016 dis-... kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, üldeelarve Euroopa Komisjon. proua Kressle ei ole praegu siin, ta astus äh, umbes pooleks tunniks välja ilmselt äh, Saksamaa koalitsiooni asju korda ajama, aga see võtab proua Kresslal kõigest kolmkümmend minutit, seega peaks ta peatselt tagasi tulema. senimaani juhatan komisjoni mina, tere tulemast, härra volinik ja ka kolleegid Kontrollikojast. alustame ehk sellest, et äh, palume Kontrollikoja kolmel äh, liikmel äh, alustada sissejuhatusega, härra Lasaru, palun Chair, Mr Von, raport-. lugupeetud esimees, härra Von, raportöör härra Zeller, lugupeetud äh, komisjoni liikmed ja volinik Oettinger. Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmine on sellega seoses viime lõpule arutelu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle. mina tutvustan esimest peatükki. meil oli võimalus äh, eelmisel, eelmise aasta detsembris äh, vahetada ka arvamusi sel teemal, seega saan teha lühidalt. härra Kozlovs ja härra Gregor tutvustavad peatükke kaks ja kolm. aruanded andsid äh, hea ülevaate Euroopa Liidu finantsolukorrast aastal kaks tuhat kuusteist. Äh, sissetulek on seaduslik ja regulaarne, umbes pooled sissemaksetest olid nendega seoses vigu ei tehtud ning äh, muid äh, valdkondi mõjutas äh, väike veamäär. see on suur edasiminek võrreldes eelmiste aastatega, aga siiski oluline. samas on see piiratud ainult reinvesteeringutega, väljamaksetega esimest korda pärast üheksakümne neljandat aastat andsime otsuse, et tegemist on seaduslike ja regulaarsete sissetulekutega parlamendipoolse järelevalve tulemus, eriti just teie komisjoni töö tulemus see on ja meie soovituste rakest-, rakendamine aastate jooksul. seetõttu toetame teid ka edaspidi Euroopa Liidu finantsküsimuste haldamisel, aitäh! aitäh, härra Lasaru! võib-olla siis teine liige tutvustab teisi peatükke, härra Koslovs, palun! aitäh, esimees, lugupeetud raportöör komisjoni liikmed, lugupeetud volinik. mul on hea meel esitleda teile aastaaruande teist peatükki, milles käsitletakse eelarve rakendamise alast teavet ning siin on ka ähm, tahan rõhutada, et äh, peatüki eesmärk on elavdada arutelu eelarve menetluse üle sidusrühmades ning eriti just väljakutsete üle, rakendamisküsimustes ja koos vast-, lahendusi otsida. nüüd lühidalt selle peatüki põhijäreldustest. esiteks rõhutame, et oli olulisi viivitusi eh, maksete assigneeringutel aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend teatud määral praeguse programmiperioodi aeglane algus tingis selle vahendite kasutamine toimus aeglasemalt kui eelmisel perioodil ning mõned põhjused äh, selleks on toodud lõikes kaks punkt viis aastaaruandes. järgmine punkt, mida rõhutaksin, on see, et varu ja eri, varude ja eri äh, instrumentide kasutamine oli, nendega seoses oli suuri väljakutseid, näiteks rändeküsimused samuti tuli äh, lahendada eelmise perioodi maksetega seotud probleemid. mõned riskid, äh, mis, mida selline tendents kaasa toob, isegi pärast vahearuannet äh, on näha, et erivahendites kuni programmiperioodi lõpuni on vähe paindlikkust äh, uute ootamatute äh, kulutuste jaoks. järgmine punkt, mida, millele soovin tähelepanu juhtida, on tegemata väljamaksed, see ei ole uus küsimus, sellest on räägitud varasemalt, välja, tegemata väljamakseid on rohkem kui kunagi varem ning eeldatavasti programmi, enne programmiperioodi lõpus tõuseb see summa veelgi. analüüsisime sel aastal ka Euroopa Liidu üldist finantsolukorda ning leidsime, et Äh, probleeme on ja need probleemid kasvavad, eriti just pikaajaliste kohustustega. Äh, kõige olulisem neist on kohustus seoses töötajate pensionitega, aga samas ka pikaajaliste projektidega seoses äh, selle programmiperioodi jooksul ning lisaks täiendavad garantiid, näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute kava tegemist ei ole uue küsimusega ega erakorralise probleemiga, äh, küsimus on lihtsalt, äh, mil määral tuleb äh, neid probleeme jälgida. sel aastal analüüsisime ka väljamakseid seoses valitsuse kulutustega mitmetes liikmesriikides ning seda tegime seetõttu, Äh, tahtsime enne programmiperioodi lõppu välja tuua erinevaid probleeme vahendite kasutamisega, vahendite kasutasime, kasutamise määraga, määraga ning juhtida tähelepanu tsüklilisusele Euroopa Liidu äh, eelarve finantsvahendite kasutamisel. see võib viia äh, moonutusteni ning kulutuste väiksema kvaliteedini. me usume, et et äh, seda küsimust peaks kõik sidusrühmad veel äh, analüüsima. samuti äh, läbivate eesmärkide täitmiseks kulutatud summad, tänavu me analüüsisime rände küsimustega seotud eelarve täitmine ei ole piisavalt paindlik selleks, et me saaksime Äh, rääkida kogusummadest, mis on seotud rändekriisi haldamisega ning sarnased väljakutsed, sarnased probleemid võivad tekkida ka siis, kui me räägime teistest läbivatest poliitika äh, küsimustest, näiteks äh, nagu kliimamuutused, sooline võrdõiguslikkus või kaitsekulutused tulevikus. ning lõpetuseks juhiksin tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu rahastamisvahendid on üha keerukamad oleme rääkinud ka eelarvevahendite galaktikast, millest rääkisime eelmisel aastal, aga uurisime seda küsimust ka aruandluse aspektist ning leidsime, et mitmed uued rahastamisvahendid on loodud nii, et aruandluskohustus ei ole sellisel tasemel, nagu meie sooviksime seda näha. juhime sellele tähelepanu teises peatükis. ning lõpetuseks neli soovitust. esiteks äh, väljamaksed, maksed assigneeringud peaksid olema piisavad järgmises finantsraamistikus, selleks et hõlmata ka eelmisest perioodist jäänut samuti prognoositav äh, lähenemine erivahenditele, juhtumipõhine analüüs ei ole kõige parem lähenemine, parandada aruandlussüsteemi selleks, et äh, oleks parem ülevaade rohkem kui ühe poliitika eesmärgiga vahenditest ning tuleb lõpule viia tu-, äh, eelarvereform, kõnelused tulevase eelarveraamistiku üle ning tagada, et rahastamisvahendid on ainult nii keerukad, kui on vaja ja mitte keerukamad. mõned nendest soovitustest äh, ei puuduta mitte ainult Euroopa Komisjoni, vaid ka, vaid ka teisi institutsioone, aitäh uh,. Thank you uh,, next. suur tänu. järgmisena härra Gregor tutvustab oma peatükke suur tänu, härra esimees, härra Voon, komisjoni liikmed, volinik, daamid ja härrad. lubage mul lühidalt tutvustada peatükk kolme aasta kaks tuhat kuusteist raportis ja esimeses osas arutame siis tulemusaruandluse raamistikku, mis puudutab komisjoni see siis toimub äh, läbi kolme tulemusraporti. üks on MPR, siis programmid ja kolmandaks iga-aastane tegevusaruanne, mis puudutab kõiki peadirektoraate. komisjoni tulemus, aruandlusraamistik ja selle osas oleme teinud võrdleva analüüsi äh, mit-, mitmete riikidega äh, vaatasime läbi avaliku informatsiooni neljateistkümne valitsuse ja rahvusvahelise organisatsiooni osas, seal hulgas olid ka Prantsusmaa, Holland ja Ühendkuningriik liikmesriikidest ja kolm Austraalia, USA ja Kanada ning äh, organisatsioonidest OECD, Maailmapank, UNESCO, Euroopa Nõukogu ja teised selles raporti osas rõhutan ainult kahte peamist soovitust. üks puudutab äh, tulemusaruandluse äh, parandamist, äh, vähendada eesmärke, vähendada indikaatoreid, oli meie soovitus. teine soovitus, mis on tegelikult soovitus number viis, paremini tuleks keskenduda mm, tulemusandmete kvaliteedile, mida edastavad liikmesriigid hetkel võin öelda, et mul on hea meel, et äh, komisjon on juba võtnud arvesse mõned meie soovitused selles peatükis äh, oma suunistes, äh, kus valmistatakse ette tegevusaruannet aastaks kaks tuhat seitseteist, nii et ootame huviga seda edusammu. siis teine osa, mis puudutas siis meie peatükk, minu peatükki, eriraportit kaks tuhat kuusteist siin oli rekordiline arv, kolmkümmend kuus eriraportit, kokku kolmsada kolmkümmend seitse soovitust, kaheksakümmend neli protsenti äh, võeti vastu või osaliselt võeti vastu komisjoni poolt ja ainult üheksa lükati tagasi hetke, hetkeseisuga. meie soovitused keskendusid kolmele kõige tüüpilisemale veale, et andmete kogumise kvaliteet ja läbivaatamine õigusaktide edendamine ja järelevalve. kolm valdkonda nagu riigi rahanduse jätkusuutlikkus, keskkond, energia olid nende seas ning äh, siis kolmas osa peatükis kolm, siis jätkumeetmed vaatasime siin vanemaid kui kolmeaastaseid eriraporteid, vaatasime minevikus tehtud soovitusi ja jällegi siin oli suurem arv võrreldes varasemate aastatega, kuuskümmend seitse nendest soovitustest äh, äh, leidsid komisjoni poolt täielikku täitmist, seitseteist protsenti, mõningatel juhtudel üksteist protsenti, teistel ju ainult viis protsenti. Neid ei võetud arvesse praeguse seisuga ja lõpetuseks üksteist soovitust äh, millega alguses komisjon ei nõustunud, lõpuks enamus äh, nendest siiski rakendati ellu. suur tänu tähelepanu eest! jaa, herzlichen, herzlichen Dank, Herr Kommissar. aitäh, palun, härra volinik. Verehrte Frau. austatud esinaine, härra aseesimees, austatud kontrollikoja esindajad härra Zeller, raportöör, daamid ja härrad, kolleegid. Euroopa Parlament ja teie eelarvekontrolli komisjon mängite olulist rolli meie Euroopa rahas, rahade demokraatliku kontrolli valdkonnas nii öö, see nii siis, kui, mis puudutab komisjoni ameteid kui ka liikmesriike. Te olete viimastel päevadel ja nädalatel teinud konstruktiivset äh, eelarve täitmise heakskiitmise tööd, mida minu kolleegidki on tunnustanud ning mis mängib olulist rolli meie töös. nüüd on mul Äh, võimalus ära kuulata teie kommentaarid ja küsimused ning sellest lähtuvalt edasi tegutseda. eelarve täitmise kinnitamine on alati tagasivaatav, aga samas vaatab see ka ettepoole. tagasi vaadates küsitakse, kas on tehtud vigu, kas nendel on mingisugused põhjused, mis läks hästi, mis läks halvasti. aga sama tähtis on ka õppida minevikust. seda me oleme juba aastaid teinud, oleme õppinud vigadest, oleme öö, neid soovitusi Kontrollikojalt arvesse võtnud, neid ellu rakendanud ning öö, oleme arvesse võtnud ja ellu rakendanud ka teie komisjoni soovitusi seetõttu me analüüsime eelarve täitmise kinnitamist väga põhjalikult, võttes arvesse juba kahe tuhande kaheksateistkümnendat ning ka üheksateistkümnendat aastat. ja nende eelarveid ning eelkõige pidades silmas järgmist finantsraamistikku. sellega tegelevad ka teie eelarveraportöörid aga teie ootused, kriitika ja ettepanekud mängivad väga olulist rolli järgmise aastakümne finantsraamistiku jaoks. kui ma nüüd äh, kuulan ära äh, liikmesriikide valitsuste ja parlamentide ootused Euroopa eelarvele, siis esiteks kuulen ma et Euroopa Liidu lisaväärtuse eh, eh, pool peab olema veel tugevam. see peab olema ka otsustav põhjus iga euro kulutamiseks, iga eh, projekti ja programmi rahastamiseks, iga investeeringu jaoks Euroopa poolt. järgmistel kuudel näete te kindlasti väga pingelisi MFF-i arutelusid ning Euroopa institutsioonidena teie parlamendina soovite vähemalt üks koma kahte või kolme protsenti, meie komisjonina äh, rahastame nii ühtekuuluspoliitikat kui rändepoliitikat, me rahastame traditsionaal, traditsioonilisi programme ning öö, äh, soovime rahastada ka uusi programme, ilma et vanad äh, kannataks. seetõttu me peame üheskoos äh, paika panema, kaitsma ka seda äh, lisaväärtuse põhimõtet, samas pidades silmas ka läbipaistvust. meie peame oma kodanikele, maksumaksjatele ja liikmesriikidele üheskoos näitama seda lisaväärtust. teiseks mineviku kogemusi saab ära kasutada järgmistel aastatel, ilma et kontroll väheneks. aga samas on vaja meie lähenemist lihtsustada, reegleid lihtsustada, seda on öelnud mulle paljud valitsuste esindajad, linnapead, regioonide esindajad ning seda on rõhutanud ka startupid ja VKE-d, kes huvituvad Horisont kaks tuhat kahekümnest. väga palju on vaja täita dokumente, esitada aruandeid. seda on vaja, seda hulka on vaja palju vähendada Äh, me peame tagama, et äh, tuleb tunnistada, et igasugused dokumendid toovad kaasa lihtsalt lisabürokraatiat. see puudutab äh, väga palju näiteks meie esimese samba põllumajandusmakseid, meie ühtekuuluvuspoliitikast tehtuvaid makseid meie kogukondadele ning meie makseid teadlastele, startup idele ja VKE-dele. see puudutab kõiki seetõttu meil on vaja kaasajastada ja lihtsustada meie järgmise kümne aasta finantsraamistikku. et äh, osalus oleks, äh, kasusaajaid oleks rohkem, aga korruptsiooni vähem. läbi tõhusama kontrolli. Te Äh, äh, viitasite ka äh, nimeliselt teatud partnerlusprogrammidele, näiteks ühtekuuluvusprogramm, kus osalevad liikmesriigid, regioonid, kommuunid, meie kaasrahastame neid programme ning saame sellest kasu üheskoos. see tähendab, et, et teie ootustele vastu tulla peab, peavad hästi tegutsema nii komisjon, meie liikmesriikide valitsused, regioonide omavalitsused ning Euroopa Kontrollikoda, kontrollikoja kõrval peavad head tööd tegema ka liikmesriikide riigikontrollid. ning oma tööd peavad tegema ka liikmesriikide ning regioonide parlamentide öö, eelarve kontrolli komisjonid teie kõrval. seega me moodustame kõik ühe meeskonna ning meeskond saavutab tulemusi siis, kui kõik töötavad üheskoos läbipaistvalt ühtede reeglite põhjal ning on ühtemoodi ambitsioonikad. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne toob välja mitmeid olulisi öö, punkte tulevikuks seal tuuakse välja ka mõningad positiivsed aspektid. kontrollikoda ei esita seekord ühtegi, esimest korda ühtegi negatiivset äh, hinnangut. see on oluline aru, areng olul-, õiges suunas. ja see näitab, et nii komisjon kui ka liikmesriigid on paremini hakanud haldama Euroopa kodanike raha sellel teel soovime me edasi liikuda. veamäär kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vähenes. eelmisel aastal äh, ole, oli see kolm koma kaheksa, nüüd kolm koma üks. see on matemaatiline tõend sellest positiivsest arengust. Euroopa Kontrollikoda äh, analüüsib ju konkreetset aastat aasta lõpus, aga sageli ilmnevad vead veel hiljem. aastaid hiljem, kui protsessid on lõppenud, tuleb hakata veel raha tagasi nõudma. ja maksumaksjatel on eelkõige tähtis see, et kaduma läinud, valesti äh, kasutatud raha on meie arvestuste kohaselt nüüd alla kahe protsendi. Need on siis tõendatult reaalselt äh, valesti kasutatud rahad. meie arvates on see meie kõigise ühise töö tulemus Äh, äh, eelarve kontrolli komisjoni, eelarvekomisjoni, kontrollikoja komisjoni äh, koostöö tulemus. me oleme kuulanud seda vajalikku kriitikat ning üheskoos ellu rakendanud neid soovitusi. alles kümnendat korda kinnitati meie maksete regulaarsus. ning me, meie tegevus vastas rahvusvahelise aruandlusstandardile oluline signaal on ka see, et meile anti nüüd kvalifitseeritud äh, hinnang. me teame, et äh, mis, mis on selle põhjus, et maksed on hilinenud. Äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsraamistik läks tööle viivitusega ning siin mängivad olulist rolli liikmesriigid see oli juba mitmes finantsraamistik, e, e, esimene finantsraamistik oli Delori ajal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa, aga e, esimest korda oli olukord selline, et meil olid Euroopa valimised samal ajal, kui arutati uut finantsraamistikku. seetõttu me tegime küll maikuus nagu tavaliselt ettepaneku, aga mitte midagi ei juhtunud siis toimusid Euroopa valimised tippkandidaatidega, kus öö, öö, kandidaadid ütlesid, et meil on vaja rohkem Euroopa öö, raha, et jõuda paradiisi, teised kandidaadid ütlesid, et raha tuleb kulutada vähem. siis valiti üks nendest tippkandidaatidest Äh, siis tuli uus parlament, äh, suvevaheaeg, siis hakati valima uusi volinikke. nüüd äh, novembris kaks tuhat üheksateist tuleb uus finantsraamistiku arutelu ning järgmiste valimiste tippkandidaat peab juba ette ütlema, mis tema ettepanek järgmiseks MFF-iks on seda on meil vaja ju veebruariks kaks tuhat kakskümmend. et seda arutama hakata ning e, e, meil on vaja jõuludeks kaks tuhat kakskümmend juba kokkulepet, sest muidu kao-, kaotame jälle kahe tuhande kahekümne esimese aasta meie ühtekuuluvuspoliitika jaoks, põllumajanduse jaoks, teaduse jaoks. minu meelest on parlament valmis nii tegutsema Teie äh, raportid märtsikuust on meie jaoks väga tähtsad. Äh, homme ma räägin sellest eelarvekomisjonis. meie ettepanek tuleb maikuus. Äh, mis me teile esitame ning siis sa, saavad oma muudatused teha teiega vastutavad komisjonid oluline on, et Bulgaaria, Austria ja Rumeenia eesistujatena on ka valmis, et MFF oleks kõige tähtsam prioriteet. Ehm, ma hoian ka ehm, nõukoguga kontakti ehm, ja seda arut-, loodetavasti arutatakse ka ülemkogul nelja nädala pärast Äh, me ei saa lubada seda, et meie demokraatlikud valimised hakkaksid äh, lõhkuma meie eelarvestrateegiat äh. ning kui meie Briti sõbrad nüüd lahkuvad, oleks väga hea, kui Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu näitaksid üles head valitsemiskorda ja et leitakse äh, eelarveprobleemidele lahendus, meie talunikud, teadlased, meie linnapead, valitsusjuhid vajavad seda. seda tuleb arvesse võtta ka tänases äh, eelarve täitmise äh, arutelus. me oleme vahepeal väga palju ära teinud oma programmide edasiarendamisel, näiteks ühtekuuluvusprogrammides kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal jõuti maksetes saja protsendini. seega eelmine aasta läks kõik plaani kohaselt. komisjonil, komisjoni kohus, komisjon täitis oma kohustusi, mida ta oli lubanud ehk, ehk viis protsenti vähendati personali. aga samal ajal kui meil õnnestub korralikult oma tööd teha nii parlamendis kui komisjonis, siis järgmistel aastatel ei pea me eh, enam nõustuma edasiste eh, nõuetega, et vähendataks veel personali nii parlamendis kui komisjonis. võin teile ka öelda, et lähipäevadel tulen ma välja raportiga selle kohta, millistest liikmesriikidest pärinevad meie personaliliikmed. see annab huvitava pildi, kust pärinevad meie multikultuurse personaliliikmed. Uh, kuni kümnel liikmesriigil on keeruline veenda oma konkurentsivõimelisi noore, noori spetsialiste Brüsselisse või Luksemburgi minema veenda. siin ei ole sakslasi, rootslasi näiteks, kellel oleks huvi teenida Euroopa Komisjonis. pettustevastane võitlus mängib ka äh, eelarve täitmise kimi-, kinnitamises olulist rolli. meil on kohustus järgida nulltolerants põhimõtet. pettuste ja korruptsiooni ja rikkumiste vastane võitlus on komisjonis intensiivne. kontrollikoda tõi arvuliselt suhteliselt vähe pettuse juhtumeid välja, aga nad on ikkagi tähtsad. nüüd Olav, EPPO, Europol ja DJ Just ja minu teenistused äh, peavad nüüd äh, oma tegevust uuesti koordineerima, sest Euroopa äh, prokurör muudab olukorda. Nemad on nagu uus liige meie meeskonnas. pettustevastane võitlus tõstab usaldust nii Euroopa riiklikul kui kohalikul tasandil ning alati tuleb lähtuda põhimõttest usalda ka kontrolli. palun uskuge meid ning seda või, võib teile öelda ka Olafi peadirektor, me öö, kontrollime kõik, igat pettumisjuhtumit. olgu äh, nad siis äh, äh, suured või väikesed kogemata läbi viidud pettused. kui meil on huvide konflikt või poliitiline, poliitilise mõju kasutamise probleem, siis nendest tuleks õppida tuleviku jaoks. kui reaalsed juhtumid avalikustatakse, siis Äh, mul ei ole äh, sellega mingisugust probleemi, sest sellel võiks olla ka hirmutav mõju tulevastele petturitele. sellel või, see võiks olla heidutus äh, tuleviku potentsiaalsetele petturitele. me keskendume tulemuspõhisele lähenemisele ning see on hakanud vilju kandma minu eelkäija juba äh, hakkas rõhutama tulemuspõhisust äh, eelarvestamises, me ei ole selle protsessiga veel lõpuni jõudnud. Äh, see on seotud ka selle lisaväärtuse teemaga. uus OECD raport näitab, et Euroopa eelarves on meil väga hästi arvesse võetud tulemuspõhisust olulist rolli mängivad eelarves niinimetatud uued finants, uuenduslikud finantsinstrumendid. mitte intelligentsed, aga uuenduslikud finantsinstrumendid, mis öö, võimaldavad meil öö, öö, rahastada ning tagada öö, Äh, uusi programme, see ei asenda endist tegevust, vaid äh, toetab seda. me saame kasutada vanade kõrval ka neid uusi uuenduslikke äh, rahastamisinstrumente. eelarve omnibus määrustik oli hiiglaslik töö kui ma seda alguses nägin, siis ma mõtlesin, oh jumal. ning ma tahaksin veel lisada et, et sajaprotsendiliselt kõik tulemusega ikkagi rahul ei olnud, aga märkimisväärne on see, et me saime suuresti meie eelarvemäärustiku lihtsustada ja paindlikumaks muuta. suur tänu kõigile osalistele eelkõige teile, proua esinaine, teie minu arvates olite ainuke, kes kõiki lõikeid tundis selles dokumendis. Teie kolleegid tegid palju muudatusettepanekuid, te suutsite nad ilusasti tervikuks siduda. ma tahaksin tänada ka oma kolleege ja personali ning eksperte ka nõukogus, sest töö oli väga keeruline, aga järgmise eelarveaasta jaoks oli see väga positiivne areng. kümnendal jaanuaril toimus meil öö, äh, orientiirarutelu, aru-, arutelu äh, finantsraamistiku üle. siis öö, äh, tegime algust erinevate avalike konsultatsioonidega meie suurte programmide jaoks. kaheksanda märtsini on võimalus oma arvamust seal esitada järgmise eelarveraamistiku juures on meil suur pro-, suured probleemid. meie äh, Brexiti äh, lünk ning uued äh, ülesanded, ehk siis sissetulekulünk ning väljamineku, lisaväljaminekud. meil on siin tekkinud lõhe. kui me rahastame rändepoliitikat ainult ühtekuuluvuspoliitika vähendamise läbi, siis nii ei lähe. kui me rahastame teadust põllumajandusrahadega, siis nii ka ei lähe meil on vaja nutikat, äh, leida nutikas tasakaal. kokkuvõttes, kui vaadata nüüd tahavaatepeeglisse, siis ma olen üsna rahul sellega, mida Kontrollikoda meie kohta ütles, me oleme astunud samme edasi, aga parandamisruumi on veelgi. ning läbi selle peegli saan vaadata ka tulevikku Äh, pidades silmas eelarvet kaks tuhat üheksateist ning äh, järgmist finantsraamistikku, äh, kus me saame teie soovitusi ellu rakendada, aitäh! aitäh, härra volinik! Te kirjutasite olukorda ning väljakutseid. me oleme siin teie poolt selles protsessis, sest me näeme paremini kui teised komisjonid, et Euroopa rahastamisel on oma nõrgad kohad me näeme ka seda, et see, sellised hulgad rahad, mis on meie struktuuripoliitikas ja põllumajanduspoliitikas äh,, paneb meile ka kohustuse äh, kontrollida kõiki neid, kes projekte läbi viivad. eks me teeme ka omapoolsed ettepanekud, mis meie arvates on olulised järg-, edasise äh, Euroopa rahastamise jaoks. järgmisena sõna raportöör härra Zeller. aitäh, proua esinaine! tahaksin tänada ka Kontrollikoda, härrasid Rasa-, Lasarud, Grigorit ja Kosolovsi väga hea töö eest äh, selle aruande kallal. tahaksin tänada ka volinik Oettingeri ning tema personaliliikmeid selle ettekande eest mis rääkis ka Euroopa Liidu tuleviku eelarvepoliitikast. proua esinaine juba ütles, et meie komisjon, komisjonil on ka siin suured ootused. kahekümne kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist räägime me siin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamisest, aega on päris palju juba möödas sellest ma ka arvan, et viimased kuulamised volinike ja peadirektoritega eelarve täitmise kohta läksid hästi, ma tahaksin neid kõiki tänada selle eest, et nad olid abivalmid. nüüd siis toimub meil viimane kuulamine eelarve ja personali küsimustes, mis on ka oluline meie viimaste kuude arutelude valguses. see pole oluline mitte ainult komisjoni jaoks, vaid äh, pida-, pidades silmas meie shared management'i põhimõtet eelarve, eelarvestamisel, siis on see oluline ka liikmesriikide jaoks. meil on vaja äh, parandada äh, reeglite täitmise taset, siin on numbrid ka välja toodud Äh, ning äh, meil tuleb üle vaadata ka tulemuslikkuse numbrid Euroopa eelarve ellurakendamisest ning sellest saab teha omad järeldused. kõigepealt ühine põllumajanduspoliitika. siin peame me ütlema, et põllumajanduspoliitikas on vaja, eh, eh, põllumajanduspoliitika uuendused ei täitnud lootusi Äh, seda mainisime me juba ka meie rohestamise eriaruande arutelus just äsja. seal näidati ka, et toonased eesmärgid, nimelt äh, kaitsta paremini keskkonda ja loodust ja tugevdada meie võitlust kliimamuutuse vastu et meie ootused ei täitunud nii, nagu me lootsime. mingisugust märkimisväärset muutust põllumajanduses see kaasa ei toonud. ja ma arvan, et siin me peaksime veel kord järele mõtlema, mida tuleks ette võtta et me tõesti tegelikult oma eesmärkidega täidaksime. teiseks, äh, noortealased progr-, programmid põllumajanduses ei ole ka toiminud hästi, äh, meil on endiselt noorte toetus põllumajanduses nõrk Äh, põllumajandustootmise kontsentratsioon järjest suureneb ning on minu arvates öö, äh, oht, et liigselt kontsentreerub ka põllumajanduse raha. minu arvates tuleks selle vastu võidelda. siis see capping. Äh, mõnedes valdkonnas see toimib, mujal mitte. samas liigne kapitalinõudlus viib üles ka põllumajandustoodete hinnad öö, meie finantsinvestorid, pangad äh, ja sihtasutused ähm, peaksid siin äh, võib-olla rohkem toetama seda, et meie põllumajandus tõesti oleks jätkusuutlik, see on minu arvamus. meil on siin oma vastutus ka seadusandjatena parlamendis. me peame äh, ümber kujundama oma ühise põllumajanduspoliitika komisjoni esialgseid ettepanekuid just parasjagu muudetakse siin parlamendis. kui rääkida põllumajanduskomisjoni kolleegidega, siis öö, öö, võib ka näha, et nad soovivad läbi viia muutusi. teine raskuspunkt ja väljaminek Euroopa eelarvest on ühtekuuluvuspoliitika, tõukefondid me nõustume Kontrollikoja murega, et äh, viibis, viibisid äh, maksed ühtekuuluvuspoliitikas. Äh, meie praeguses rahastamisperioodis härra volinik juba ütles, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tehti makseid saja protsendi eest aga meil on juba see periood neli aastat kestnud ning äh, need numbrid, mida mina olen näinud, veensid mind, et eelmise, äh, äh, et eelmisegi rahastamisperioodi projekte alles praegu toetatakse, ehk siis neli aastat hiljem ja uued, uue perioodi projektid saavad alles nüüd algust teha. me peame siin ähm, tegema omad järeldused äh, eelmistest raha, rahastamisperioodidest, äh, kuidas parandada seda, et äh, me aitame vähendada vaesemate ja rikkamate regioonide vahelisi erinevusid, kuidas kiirendada meie vahendite kasutamiselevõttu ning ma loodan, et uus eesistuja Bulgaaria ka võtab selle oma eesistumisaja üheks prioriteediks, nagu nad ütlesid. samas tuleb kiiremini tegutseda uue rahastamisperioodi ettevalmistamisel peasekretäriga kuulamisel selgus, et vaesusevastane võitlus Euroopa Liidus, Liidus, kuigi vaesuse definitsioon on sageli väga erinev, pole veel piisav, me peame öö, ähm, äh, tõsisemalt hakkama võtma äh, vaesusevastast võitlust ning toetama rohkem inimesi, kellel ei ole piisavalt vahendeid, et oma elu normaalselt elada. see on minu arvates ka Euroopa solidaarsusest tulenev ülesanne. härra volinik, te rääk-, võtsite uuenduslikud finantsinstrumendid kasutusele, see on väga hea Äh, teate, et äh, finantsinstrumentide kulud on meie jaoks oluline teema, me räägime siin saja viiekümnest finantsinstrumendist eelmise rahastamisperioodi ajal ühtekuuluvuspoliitika jaoks, kellele maksti vähemalt sada miljonit eurot. ning nüüd äh, läbi EFSI on meil võimalus ka rahasid suunata näiteks teadusesse, kus seda on hädasti vaja ja me peame neid äh, uusi finantsinstrumente äh, paremini ära kasutama. Äh, viimastel aastatel on toimunud olulisi arenguid, näiteks rändekriis meie välispiiridel. me Äh, ning äh, see on õnneks nüüd vähenenud võrreldes äh, varasemate aegadega, aga siinkohal tõusis olulisele kohale see usaldusfondide teema, see on oluline ka Euroopa Liidu nähtavuse jaoks. see pole alati nii olnud näiteks Euroopa Liidu äh, Äh, AKV usaldusfondide puhul meil on vaja siin nähtavust äh, ja eelarvelist läbipaistvust ning selgust. meie veel üks soov on, et aastaaruanded oleks ka läbipaistvamad ja selgemad äh, Euroopa välisteenistuselt. ei saa olla nii, et need raportid on öö, Äh, või neid võib lugeda ainult kuskil suletud ruumis. me räägime siin ju avaliku raha kasutamisest, siin peab olema ka läbipaistvus äh, neid raporteid tuleks esitada koos aasta tegevusaruannetega. kas on veel lisainfot, äh, me räägime siin kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, raamlepingu kohta, mille eh, teie eelkäija proua Georgieva sõlmis eelmise eh, eelarve täitmise eh, kinnitamise protsessi ajal kritiseerimine see, et halduskulud on liiga suured, selle ülemmäär, lubatud ülemmäär on ainult seitse protsenti, aga nüüd on see palju suurem. rände ja julgeoleku teema on praegusel eriti oluline meie jaoks. Äh, siin kritiseeritakse maksete läbipaistmatust põgenikekriisi ajal äh, ning sisserändajate integratsiooniprojektide puhul pole ka selge, mis raha kellele täpselt äh, maksti see eelarverida kuidagi kraabiti kokku äh, erinevatest kohtadest, sest finantsraamistikus seda ette nähtud polnud. meil oleks vaja ka äh, läbipaistvat ning kontrollitavat äh, struktuurset lähenemist siin valdkonnas. hommikul rääkisime ka hotspotide puudujääkidest volinik Avarma Paulusega kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast samuti rääkisime saatjate alaealiste äh, äh, probleemidest, äh, mil, kellega tegelemine ei vasta rahvusvahelistele standarditele. samuti öö, mainisime vastuolulisi tagasisaatmisi öö, kahtlase öö, väärtusega riikidesse. meil oleks vaja harmoneerida Euroopa sisserändepoliitikat öö, meil on vaja võrreldavust vähemalt liikmesriikide vahel. kui iga liikmesriik hindab öö, päritoluriiki ise, siis võib tekkida ka öö, erineva, e, erinevaid hinnanguid. ja meil on väga põhjalik öö, eelarve täitmise aruanne siin. ja aga me soovime ka, et härra volinik vastaks veel. ja kolleegidki soovivad sõna mitmeaastane finantsraamistik, äh, selle jaoks on juba meie soovid esitatud, me soovime, e-, et komisjon ja parlamendi mandaat kattuks võimalikult hästi. seeläbi saab parandada demokraatlikku kontrolli eelarve täitmise kinnitamise protsess peaks olema ka meie arvates kiirem. me soovime, et äh, aruanne jõuaks meieni varem, poolteist aastat pärast eelarveaastat äh, täitmist kinnitamine on minu arvates natukene liiga hilja. nii komisjon kui ka kontrollikoda on valmis selle kallal töötama kuuldavasti siis veel mõningad küsimused meie kirjalikest vastutest äh,, küsimustest, suur tänu vastustele viiekümne ühele küsimusele. siin äh, näidati äh,, et kuidas meie Briti äh, sõbrad äh, impordivad Hiinast äh, tekstiiltooteid ja ei maksa päris korralikult tollimaksu nende pealt. Euroopa eelarvesse. sest äh, Euroopa Liidu eelarve sõltub ju ka sellest, kui palju liikmesriigid maksu koguvad, kas see on üksikjuhtum või mitte või on see veel hullem, mingisugune konkurentsiõiguse ja solidaarsuspõhimõtte rikkumine võib-olla on teil selle kohta veel infot, see huvitaks meid väga. ja ma nüüd lõpetan siinkohal, et ka kolleegidel oleks võimalus arutelus osaleda, ülejäänu panen kirja oma raportisse. komisjon, aitäh. In aller Kürze zu äh, vier wesentlichen Punkten. Erstens. Ähm aitäh. vastan tähtsamatele küsimustele Äh, need äh, arengud põllumajanduses ja metsanduses, ka meie oleme neid täheldanud. ning need äh, mõjutavad just eelkõige väikseid ja keskmise suurusega pereettevõtteid põllumajandussektoris, kuna sisendhinnad kasvavad ning seega kasvavad nende kulud oma otsetoetustes peame me nüüd otsustama, äh, mida on üks hektar väärt, millised tingimused nendega kaasas peaks käima ning me peame tagama, et äh, et Euroopa rahad äh, nende investorite taskusse ei läheks sellega tegeleme veel ka oma edasises eelarves, eelarvestamises. teiseks, me võime ka öelda, et koostöö Maailmapangaga üldiselt koostöö rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ja partneritega vastab vastab alati äh, nendele üldistele tingimustele, me võtame arvesse neid best case conditions eid, me võtame arvesse palju, äh, milline protsent eelarvest äh, võib minna haldusesse, see on üldine reegel, et me soovime näha, kui, kui palju teised maksavad selle jaoks, kas selline lähenemine on õigustatud ning selle peale ma võin ainult öelda, et see, see selline raamleping on, vastab nii-öelda turutingimustele. Te rääkisite siin ka välistest finantsinstrumentidest. mina öö, äh, töötasin aastaid regionaalses parlamendis ning ma vastutasin kõikide väljaminekute ja sissetulekute eest lähipäevadel. peame me vaatama, kas me näeme, äh, äh, milline on Euroopa Arengufondi reaktsioon. Und damit in Ihre äh, gleichberechtigte Mitentscheidungsbefugnis integrieren. tuleb mõelda kuidas seda integreerida Euroopa Liidu eelarvesse, seega teie kontrolli all olevasse teemasse? seda on alati pakutud välja kui väljavaadet. nüüd usaldusfondid. Need erilised rahastamise vahendid on õigustatud ainult siis, kui nendega kaasnevad uued ülesanded. ja kogu rändekriis on endiselt äh, oluline väljakutse keskpikas perspektiivis Euroopa Liidu jaoks. kui kokkulepe Türgiga viib erakorraliste kohustusteni mida tuleb rahastada praegusest eelarvest kaks tuhat üheksateist, siis see on asi, mille üle tuleb otsustada. milline lahendus siis sobib? sõltub ka sellest, kas ülemäär järgmises äh, finantsraamistikus jääb üle ühe protsendi. me rääkisime ühest koma ühest punktist pluss X, see annab vastuse teie muredele. selle asemel, et leida raha teistest allikatest teiste poliitikate arvelt. seda, seda tüüpi vahendite kasutamine sõltub tõesti olukorrast Äh, hüpoteetilise rahu sõlmimisel Süürias tuleb ju riik üles ehitada ja siis tuleb uurida, kuidas kiiresti oleks võimalik vahendeid äh, kasutada. ja kui peaks juhtuma nii, et äh, see rahastamine ei osutu võimalikuks praeguses eelarves, siis tuleb leida lahendus selleks, et Euroopa Liit jääks usaldusväärseks partneriks rahvusvahelises kogukonnas Süüria kõrval. eesmärk on järgmine, niipea kui me otsustame, et tuleb pikaajalisi kulutusi, tuleb see internaliseerida ja ette näha selleks ka vastav rahastamine koostöös nõukogu ja parlamendiga. Brexit kolme-nelja viimase aasta jooksul Briti võimud on juhtinud tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad impordiga, mida ei viida läbi korrektselt. ja meie siis palusime Briti ametivõimudel reageerida. meil on selle kohta Olafi raport, mis saadeti Briti ametivõimudele, oleme saatnud ka mitu kirja sellel suvel, et raportile järgneksid äh, teod. kaheteistkümnendal oktoobril eelmisel aastal saime ka päris pika kirja Briti ametiasutustelt, mida me hetkel hindame. ja peatselt äh, tuleb ka tulemus. teisi võrreldavaid äh, juhtumeid ei ole olnud ulatuse mõttes oleme hoiatanud tervet rida riike, kes on ka reageerinud ja oma tegevust korrigeerinud, kuid seda ei saa öelda meie Briti sõprade kohta. suur tänu. ja ich habe eine ganze Reihe von Kollegen, die das Wort. suur tänu, siin on terve rida kolleege, kes on soovinud sõna proua Labajova. suur tänu, proua esinaine ja volinik kontrollikoja liikmed, ma pean nüüd vabandama, volinik, et ma ei saa otse teie poole ennast pöörata, aga küsimused teile. tänan teie kirjalike vastuste eest, need on tõesti väga selged. ma näen, et komisjon vastab järjest paremini. Äh, suur tänu selle eest. kuid variraportöörina on mul siiski mõned küsimused, nii et üritan väga lühidalt need esitada. mul on väga hea meel kuulda teilt, härra volinik, et Euroopa Komisjon on õppinud minevikust see, seda me oleme ju alati rõhutanud. mis puudutab tulemusrikkust ja paindlikkust äh, perioodi ettevalmistamiseks, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend, mida, aga mida on eelarve täitmise kinnitamise kontekstis õpitud, kas äh, mingisugused makromajanduslikud indikaatorid, näiteks äh, tööpuuduse näitajad, kas see kuidagi võiks parandada instrumentide paindlikkust, makromajanduslikke tulemusi parandada, mis, mida te siinkohal olete õppinud? ja kirjalikes vastustes, mille andis volinik Avramopulos, oli kirjas, et komisjon praegu hindab raamistikku, kus me valmistame ette olukorda pärast käesolevat finantsraamistikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma ei küsinud volinik Avramopuloselt seda küsimust, sest äh, kuidas lühendada äh, periood eh, programmide määratlemiseks. Eh, kui me räägime praegusest programmi perioodist, kuidas seda perioodi saab lühendada, mida teeb komisjon selleks, et eh, programmide kvaliteeti parandada ning nende õigeaegset ellurakendamist teisest küljest? isegi kui te mainisite ühtekuuluvuspoliitika, see küsimus on, kas olla või mitte olla ühtekuuluvuspoliitikaga samamoodi kas see tuleb, mis siis lahendus on? see, see on küsimus, mida ma väga sageli kuulen ja kindel, et teised kolleegid ka. see on edukas vahend, integreeritud vahendid, võib-olla just integreeritud vahendeid võiks olla see, mida me kasutaksime kohapõhise lähenemise osas, näiteks vastata just spetsiifilistele vajadustele. see lähenemine võiks kodanikel lihtsamini võimaldada end samastada Euroopa Liidu ja tema poliitikatega. mis on teie arvamus selle kohta? kas ühtekuuluvuspoliitika tulevik võiks tugineda integreeritud vahenditele, territooriumipõhilisele lähenemisele ja minu viimane küsimus, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist sulgemine, me peaksime nüüd olema juba lõpupoole jõudnud. mis on praegu, mis on hetkeolukord? kui need sulgemisdeklaratsioonid, kui palju ei ole veel saadud piisavat kinnitust, kui suur on jääkrisk ja kui palju on korrektsioone sulgemise hetkel ja mida peaksid liikmesriigid selles osas tegema? kas te võiksite vastata, see on ka väga oluline küsimus. aitäh teie vastuste eest. jätkake käimasolevat tööd ja suur tänu, et väljendate alati nii selgelt ja vastate hea meelega meie küsimustele. kolleeg Štehhovski, pidi. kolleeg Štehhovski. E, aitäh, härra volinik, suur tänu teie ettekande eest. ma võiksin teid kiita, aga ma pean lühidalt tegema, et teisedki sõna saaksid. Te kehtestasite pettustele nulltolerantsi ning ma nõustun teiega täiesti me peame lõpetama korruptsiooni ja pettuste sallimise. Te ütlesite, et teil ei ole mingisugust probleemi nende raportite avalikustamisega. kas te olete valmis ka härra Babiši Tšehhi peaministri alase raporti avalikustamisega äh,? Olav tema rikkumiste raportit ei avaldanud. ta ütles paar päeva tagasi ma tsiteerin, uurimise ajal äh, uurimist mõjutas maffia ning see uuring on poliitilise komisjoni tegutsemise tulemus. see kogu afäär on maffia äh, vandenõutema vastu. kas teil on ka see, selle kohta seisukoht ning lõpetuseks kolmas küsimus. kuidas te suhtute selliste firmade toetamisesse, millel ei ole mingisugust ajalugu, mis on tühja koha pealt äkki loodud. seda oleme me siin kritiseerinud varem, aga endiselt toetatakse selliseid nii põllumajanduspoliitikas, ühtekuuluvuspoliitikas ja nii edasi. ja veel viimane asi. see on üleüldine probleem ja äh, seetõttu me ei edasta oma öö, äh, raporteid ka avalikkusele, need võetakse lihtsalt äh, ühe lausega kokku. sest nende avaldamine tooks kaasa suurema läbipaistvuse ning Euroopa Liidu usaldusväärsuse. Sarv-, kolleeg Sarvan, palun. tänan. tänan, volinik teie väga-väga selge, nagu Martinagi ütles, väga selge sõnavõtu eest ja vastuste eest. mul on mõned kommentaarid ja võib-olla üks küsimus ka. see puudutab eriti mitmeaastast finantsraamistikku. kuulutuste põhjendamine, parem põhjendamine, selge lisandväärtus ja lihtsustamine iseäranis põllumajanduspoliitika vallas see on muusika minu kõrvadele ja ma arvan, ka minu fraktsiooni Rahvapartei kõrvadele. Need läbirääkimised saavad olema rasked, aga ma arvan, eesmärk on selge. me peame äh, tugeva finantsraamistiku kokku panema äh,. ükskõik kui tõhusad lõppkokkuvõttes oleme, väljakutsed on sellised meie ees, et see on karm Euroopa Liit peab omama piisavaid ressursse selleks, et hakkama saada rändega, keskkonna, energiaväljakutsetega, ühise kaitsepoliitikaga, Euroopasse investeerimisega ning sellega, et Euroopa põllumehed toovad toidu meie lauale. loodetavasti Euroopa Parlament ja ka ko-, ja komisjon on võimelised võimalikult äh, tugevale ühispositsioonile asetuda MFF-i osas, sest ainult siis on meil võimalik need eesmärgid saavutada. tugev Euroopa-meelne MFF peab olema meie eesmärk. paremini tulemustele keskendatud eelarve ei ole oluline mitte ainult eelarvekomisjonile või erikomisjonidele Euroopa Parlamendis, ma arvan ka, et eelarve kontrolli komisjon on vägagi oluline osaline selles protsessis ja tahan teid veenda, et oleme valmis lahinguks ja soovime la võidelda. aga küsimus ka, kuidas on tingimuslikkusega? kohtusin äh, Briti Brexiti ministriga, aga tingimuslikkuse osas ma ei kuulnud teie käest midagi. ja see on äh, järgmise MFF-i keskmes. ja me ei saa kuidagi see, seda küsimust vältida. ja veel, mida ma olen siin edendanud parlamendis, lihtsustamine põllumajanduspoliitika vallas. see on otsustava tähtsusega, me ju mõistame kõik, et me peame kärpeid tegema ja mul on hea meel teie käest kuulda, et algusest peale olete olnud sellel seisukohal, et on vaja kärpeid, aga ka liikmesriigid peavad äh, tõhusamalt äh, tegutsema, võib-olla see tähendab suuremat äh, panust ja siis parlament jääb ühe koma kolme protsendi juurde. kui nõukogu pakub üks koma ühte, siis me jääme siin vangumat-, vankumatuks oma ressursside osas, me ei unusta seda küsimust enne, kui see on lahendatud. ja ma arvan, et me oleme nõus, et see on see, mida meil on vaja. selleks, et meil oleks Euroopa-meelne ja tugev MFF. nii et äh, põllumajanduse lihtsustamine, kas teie arvates on võimalus, et meil oleks rohkem riskipõhine lihtsustamine, mis viiks veelgi kaugemale? kõike samal ajal ju teha ei saa. ja me peame riskipõhise lihtsustatud ühise põllumajanduspoliitika viima sisse järgmisesse MFF-i. tänan. kolleeg Klins, palun. Klint, kolleeg. aitäh, proua esinaine, härra volinik. pärast kolmeaastast äraolekut novembrist saadik olen ma siin parlamendis tagasi ning töötan siin eelarve kontrolli komisjonis. loomulikult ma asju ei tunne nii hästi kui mu kolleegid, kümne minut-, nädalaga ei ole võimalik järje peale saada, aga nii palju, kui ma siin olen näinud ja kuulnud, siis teie oma vastutusvaldkonnas olete teinud oivalist tööd selle eest tuleb teid tunnustada. Te ütlesite, et meie Euroopa Liidu eelarve peab tooma kodanikele lisaväärtust. sellega tuleb nõustuda. loomulikult on see õige. aga te räägite ka Brexitit silmas pidades seda, et ühe protsendiga me enam hakkama ei saa, vaid see peab olema üks koma X midagi. üks koma üks X ja, jah, seal on vahe sees. minu küsimus on järgmine. loomulikult me teame, et meil on uusi lisa üle, ülesandeid, tulevikutehnoloogiad, digitaliseerimine, ränne ja nii edasi. aga kas see, need uued ülesanded ei oleks põhjus küsida mida me äh, saaksime Euroopa Liidust äh, ülesannetest äh, tagasi anda liikmesriikidele lähimuspõtet silmas pidades. mis on tõesti need võtmeülesanded Euroopa Liidu jaoks, mida me kindlasti peame rahastama ja, ja millest me saame loobuda, mille me saame liikmesriikidele tagasi anda? see oli esimene küsimus. teiseks, ma lugesin kuskilt, et Euroopa Liidu eelarve öö, öö, tagab ka Euroopa Investeerimispanga investeeringute öö, riskid. EFSI tagatisfond on üks miljard, investeerimispangal kaks koma kolm miljardit ning nüüd tehakse ettepanek veel uus fond luua, mida see tähendab, kas see hakkab äh, asendama olemasolevaid fonde või see lisandub ole praegustele, kuidas see on plaanitud. kolmandaks, me räägime siin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. sellel aastal oli personali hulgas kolmsada 300 maksmata stažööri ning kakssada praktikanti, kuidas võttes arvesse Brüsseli elukallidust, saab komisjon pidada tasuta praktikante tööl, ilma et neil isegi miinimumpalka makstaks. ning lõpuks üks väike asi veel, millest on aastaid räägitud Äh, see Euroopa äh, programmides osaline, äh, osalemine on muutunud järjest keerulisemaks, on eraldi spetsialiseerunud nõunikud selleks ning millega kaasnevad ka lisakulud, aga mitte nendest rahadest, mida Euroopa Liit maksab. see toob kaasa selle, et väiksemad taot-, taot-, väiksemaid taotlejaid on järjest vähem mis omakorda toob kaasa selle, et eh, on alati samad organisatsioonid need, kes eh, erinevad eh, toetused endale võidavad. jah, ma panin ennast ka kõnelejate nimekirja, mul on äh, Olafi kohta küsimust äh, kaks, kaks miljonit äh, äh, eraldati äh, äh, sisekontrollisüsteemi arendamiseks, kuidas sellega edasi minnakse, palun, härra volinik, teil on nüüd sõna. Meine äh, Damen und Herren, zunächst zu dem großen Punkt. daamid ja härrad, kõigepealt kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, programmiperioodi lõpetamise kohta ühtekuuluvusfond, äh, äh, regionaalarengu fond, tähtaeg lõpetamiseks oli eelmise aasta märts. kõikidele projektidele ja nende rakendamisele me saime õigeaegselt kõik dokumendid kolmsada seitseteist erinevat äh, programmi käis siia alla. me saime sulgeda mõned nendest läbi meie oma menetluste. ajutisest sulgemisest on jutt umbes kolmkümmend protsenti programmidest sulgeti esitatud dokumentide põhjal teiste programmide osas. taotlesime täiendavaid dokumente. ja meie prognoos on, et lähitulevikus äh, valdav enamus, kui mitte kõik äh, projektid sulgetakse. ei ole ühtegi, mis oleks jäänud õhku rippuma me oleme tõesti jõudnud lõpusirgele nende kõigi osas. teiseks, mõned küsimused Olafi uurimiste kohta. Tšehhi küsimus on osaliselt avalik. mul on kindel kavatsus mitte sekkuda asja sisulisse külge, mind on süüdistatud erapoolikuses. Olav saatis oma järeldused enne valimisi ja mul poleks äh, vähegi tulnud või, või võimalust isegi öelda, et seda tuleks teha või mitte teha enne valimisi järeldused oli otsene tulemus läbi viidud uurimustele, mida siis tegi Olav. meie peadirektoraadid ja Tšehhi ametivõimud, see on nüüd nende kätes. on äh, haldus, auditi või uurimise võimalus, on ka võimalus, et viiakse läbi kriminaaluurimine, kuid äh, seni pole keegi süüdi, kuni seda on tõestatud. kedagi ei ole veel süüdistatud, vaatamata selle, kas nad osalevad poliitikas või mitte, kas äh, esi-, kas inimene esindab Rahvapartei peret või mitte, on ta liberaal, sotsialist või mis iganes. tähtis on jääda täiesti objektiivseks. ma arvan, et ma ei tohi mingil juhul sekkuda, ainult sellisel viisil oleme usaldusväärsed. Indubio pro reo. Äh, seda põhimõtet olen alati austanud, usun õigusriiki kuni kedagi pole süüdi mõistetud, pole keegi süüdi. sõltumatus, erapooletus äh, prokuröride ja kohtunike puhul, eriti kriminaalasjades, kõikides liikmesriikides. ja mis nüüd äh, puudutab selle asjade selle asja jätku, teavitame teid. kuueteistkümnendal jaanuaril saadeti teie esimehele kiri. tege-, regioon valmis teile aru andma ja Olav vastab küsimustele nüüd või hiljem. see on nende õigus. ja vastavalt nende tegevuspiirangutele. mina saan ainult öelda seda, et olles kõnelenud Olafi tegevdirektoriga, ta teab, milliseid vastuseid ta saab anda ja kellele ja milliseid vastuseid ta anda ei saa ja, ja ka miks. vastavalt Olafi asutamisaktile äh, selle võttis vastu ka parlament koos nõukoguga tol ajal. nüüd küsimus, mis puudutas äh, Olafi juhtimist ja tehnoloogiat äh, me töötame selle kallal, me ei ole küll päris rahul äh, viivitustega või lisakuludega, kuid ma olen kuulnud, et äh, uus juhtum, juhtumi haldussüsteem on peatselt valmis ja töö, töökorras sügiseks ja see peaks tõesti parandama tulemuslikkust ja ka kiirendama tööd Olafis. nüüd maksmata praktikantide küsimus. Äh, kuulsin sellest kuus kuud tagasi, enamus praktikantidest valitakse välja rangete kriteeriumide alusel. ja me ei tohi vabatahtlikke praktikante võtta. meil on objektiivsed äh, kriteeriumid millest peame kinni pidama, valikukriteeriumid. meil on palju suurem arv taotlusi. palju, palju rohkem on neid, kui me vastu võtta saame, praktikante. viis korda rohkem peaks meil olema kontoripinda, kui me tahaksime kõik need vastu võtta kes soovivad äh, tulla praktikandiks. nii et sageli vastame, et äh, uurige, kas parlamendis keegi äkki soovib endale assistenti. ma ei usu, et ükski praktikandide süsteem maailmas, olgu siis äh, Saksa parlamendis või mujal, mitte kusagil ei ole nii rangeid ja korrektseid reegleid, mis meil on Äh, praktikantide osas ja just tasustamata praktikate osas, ma uurin seda, minu arvates nad saavad ikkagi kolmsada eurot. tasustamata praktikandid näevad, et, et nad saavad mõne kuu pärast hakata komisjonis tööle, see on nende silmis väärtus, see suurendab nende võimalusi saada hiljem tööd, äh, saada kogemusi, see on hindamatu kogemus kuid kindlasti äh, on õige see küsimus tõstatada. ma arvan, et iga praktikant peaks saama mingisugust äh, hüvitist oma elamiskulude eest Brüsselis. ma arvan, keegi ei ole sellele vastu. ja nüüd see väga põnev lähimust puudutav küsimus. see on meie kohustus vastavalt lepingutele kinni pidada lähimuspõhimõttest. Jean-Claude Juncker kutsus üles järele mõtlema kuni juulikuuni. ta kutsus kokku kõrgetasemelise rühma selleks, et mõelda just lähimusküsimuste üle, milli-, selle üle, millised ülesanded võiksime tagasi anda liikmesriikidele. loomulikult on selleks vaja õiguslikku alust, mille annavad meile parlamenti ja nõukogu, kui lepingut ei muudeta, siis enam uusi pädevusi ei saa jagada. nii et äh, ootan selle järelemõtlemisperioodi lõppu äh, finantsaspektiga seotud ülesannete puhul ma võiksin äh, tsiteerida teatud liikmesriike või parlamendisaadikuid kes ütlevad, me ei peaks maksma Euroopa tasandil põllumajanduspoliitika eest, aga loomulikult ma tean, et see ei lähe iialgi parlamendis läbi. võiksin teile rääkida ka liikmesriikidest, kes mitte sentigi pole saanud Horisont kaks tuhat kahekümnest on vaja selget enamust parlamendis, kui me tahame midagi eelarve põhimõtetes muuta, on vaja ühehäälsust nõukogus. ma ei tea ühtegi eelarvepädevat organit liikmesriikides, kus ähm, kakskümmend seitse korda kahes erinevas institutsioonis tuleb asju arutada. ja ma võin teile öelda, et ähm, sõites Haagist Bukaresti, Sofiast Berliini, läbi Rooma ja Tallinna, võin teile öelda, et äh, ühehäälsus on praktiliselt võimatu. nii et ma ütleksin kõikidele peaministritele, mõelge oma paindlikkusele, sest ilma selleta see asi ei püsi koos ja parlamendi kiituseks peab ütlema, et minevikus eelarvekõnelustel oleme varajaste hommikutundideni arutanud, see puudutas ka järgmise aasta eelarvet. kuidas mõõta edu programmides? ühtekuuluvuse osas ma arvan, et see on üks võimalik, võimalikult paremaid edunäitajaid, kui mõni regioon liigub lähemale keskmisele SKT-s, keskmisele SKT-le, kui lünk hakkab sulguma kaksteist, neliteist aastat pärast seda, kui uued liikmesriigid liitusid, võin teile öelda, et edu on tõepoolest saavutatud, kolm Balti riiki on väga lähedal keskmise Äh, SKT kohta, elaniku kohta Euroopa Liidus on mõningaid äh, piirkondi, mis järg, järgmisel ühtekuuluvusperioodil jõud, mis jõuavad selle keskmiseni. ja need on ka mures, kuna nad on olnud nii edukad ja kuna tänu meie toele, ei, nad ei olegi enam alaarenenud, vaid, vaid äh, keskmise arengutasemega regioonid ja seega nad ei, ei, nad ei saa enam ühtekuuluvustoetust. teisalt on regioone, ma ei hakka neid nimetama, kes oleksid võinud tõusta selgelt kõrgemale keskmisest minevikus ja mis on nüüd siis keskmiste kategoorias või isegi allpool. see näitab kuidas me oleme jätkusuutlikkusele kaasa aidanud tänu Euroopa ühendamise rahastusele ja nii edasi, rääkides noorte tööpuudusest, ei ole meil veel pikki, pika, pikaajalist kogemust, see on suhteliselt uus instrument. võime rakendamise kohta teile aru anda ärakasutamissuutlikkus ei ole aga olnud tohutu kõikjal. kontrollikoda tegutseb väga aktiivselt ja kind-, ja kindlasti tulevikus saavad äh, nad ka, saame me täpsema pildi sellest, kui tõhusad need programmid on olnud, kui palju nad aitavad kaasa tööturu arengule, majanduse taastumisele. kas me peaksime jätkama ühtekuuluvus poliitikat. ma toon teile ühe näite, mis on mulle väga südamelähedane. Görlitz on Euroopa linn par excellence. Böömimaal jagatud äh, pii-, läbi piiri külma sõja ajal Dresdeni piirkonnas Görlitz on kaks korda saanud ülesehitamistoetust ja on ka Sileesias ähm, Görlid, kes peab ka järele jõudma. aga see abi on olnud tulemuslik. ma arvan, et see näitab, et meil on endiselt vaja tõhusat ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus ja nüüd on küsimus küsimustest meil on sellised programmid nagu Euroopa ühendamise rahastu, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kus me otsustame, mida me siis tahame toetada. ja siis on programme, kus liikmesriigid otsustavad. ühtekuuluvus on kuskil vahepeal. kuidas me saame seda tõhustada mitte meelevaldselt, vaid keskendudes tõhususele, tulemuslikkusele, kestlikkusele majanduslikud tingimused on vajalikud, kuid meil on vaja käegakatsutavaid ettepanekuid, sest on selge, et Euroopa poolaasta riigipõhised soovitused on iga-aastane protsess. paljudes rii-, paljudel riikidel ei ole mitte riigipõhiseid soovitusi, vaid on regionaalsed soovitused, regioonid on tegelikult äh, partneriteks äh, ühtekuuluvusprojektides. Pariisi ja Toulouse'i piirkondade vahel on vahe. Mecklenburg äh, Pommerimaal on olukord erinev Baierimaast. nii et meie soovitused peavad olema palju spetsiifilisemad peame neid arutama kohalike, piirkondlike ametivõimudega, ma arvan, et regioonipõhised äh, soovitused oleks kõige täpsemad, kui me räägime õigusriigist, väärtustest, mis on osatingimustest, äh, vaatame, millised on õiguslikud vahendid selle saavutamiseks siis peaks äh, selle tulemus olema hiljemalt olemas äh, maikuus, kui me teeme MFF-i ettepanekud ja kaks viimast märkust. Äh, selleks, et sul, et täita kaks lünka ja saavutada ühehäälsus Brexiti lünk pool tuleb värskest rahast, pool tuleb äh, säästudest. mis puudutab täiendavaid ülesandeid, terrorism, piirikaitse, abi pagulastele, ränne, siin, kus meil on uued ülesanded liikmesriikide huvides, kaheksakümmend protsenti värsket raha, kakskümmend protsenti ümbersuunamist ja säästusid ja mõned liikmesriigid ütlevad, et maksimaalselt üks protsent on ülemmäär. parlament soovib üks koma kolme, kui ma ei eksi, see on teie otsustada. märtsis. mina teen üks koma üks X ettepaneku ja see X oleneb sellest, millised fondid kaasatakse. kui palju tahame investeerida kaitsesse näiteks. X võib-olla üks või võib-olla ka üheksa. ühe koma ühe ja ühe koma kahe protsendi vahel igal juhul. Need, kes paremini kulutavad, tahavad. nüüd Tšehhi juhtum, veel viimane lause selle kohta. ma välistan igasuguse maffia mõju, pole mingisuguseid tõendeid selle kohta. ja kui avalikult seda minu käest ka küsitakse, nii ma seda avalikult ka ütlen. aitäh, kas Kontrollikoda soovib ka veel sõna? The, no, the court, would you like to take? Thank you uh,, madam chair. aitäh, proua esinaine. kordan lihtsalt üle, et äh, ka edaspidi toetame äh, teie avalikku järelevalvetööd. aitäh äh,, raportöör, lõpetuseks palun tehke lühidalt. aitäh huvitava arutelu eest, mis on oluline osa ka meie raporti koostamisest. sai esitada paljusid küsimusi äh,. variraportööride variraportööre tahaksin tänada hea koostöö eest ning me leidsime omavahel, et me võiksime saata volinik Oettingerile kirja omapoolsete kommentaaridega, see oleks juba ka oluline osa komisjoni eelarve täitmise kinnitamise protsessist. ma tahaksin tänada meie komisjoni personali, eriti härrasid Korssi ja Edersit ning samuti Lukas Reicherit, oma assistenti, tahaksin tänada abi eest, ilma nendeta ei oleks ma suutnud oma tööd teha. suur tänu. nii, nüüd hakkame siis lõpuks raportit ennast ette valmistama aitäh, sellega on see päevakorrapunkt ammendunud, aitäh, härra volinik, et te tulete, tulite siia, tahaksin tänada ka personaliliikmeid, kell kaheksateist kolmkümmend pakume me kokteile öö, äh, uue aasta puhul kolmandal korrusel trepide juures. ning nüüd kuulame veel ära öö, äh, parlamendi peasekretäri sellega jõudsime selle päevakorrapunkti lõpuni ning nüüd kuulame ära kaks eriaruannet äh, kõigepealt saab sõna kontrollikoja esindaja. Whether two guarantee schemes for small me räägime kahest äh, tagatiskavast VKE-de jaoks äh, ning sellest, kas need on äh, tõhusad. üks neist on Innofin suunatud innovatiivsetele VKE-dele ja teine on üldine no, tagatis, vahend. Need on kaks keskselt hallatavat programmi. komisjon investeerimisfondiga kirjut-, allkirjastab lepingu ja investeerimisfond finantsvahendajatega le omakorda lepingud. finantsvahendajad on osaliselt äh, erasektorist, osaliselt avalikust ning äh, jagunemine on umbes pooleks. eelarvevahendid äh, üks koma seitse miljardit eurot selles finantsraamistikus ning EFSiga kokku on see umbes kolm miljardit eurot kui me räägime mastaapidest, siis me oleme avastanud, et tege-, kui me võrdleme selliseid suhteliselt väikseid vahendeid riiklike vahenditega, millel on samad eesmärgid, näeme, et mõni riiklik vahend, selle rahastamine tuleb täielikult riiklikest vahenditest, aga mõne teise oma läbi struktuurifondide Euroopast kui see ei ole ainus laenutagamisvahend, siis me peamegi vaatama, kas need kavad on tõhusad, kas nad on leidnud oma turuniši, kas nad pakuvad äh, kulutõhusalt lisandväärtust. mis on meie peamised järeldused? Äh, sarnaseid vahe, tagatisi on olnud ka varem, aga leidsime, et komisjon ei ole veel põhjalikult hinnanud nende tõhusust ja tulemuslikkust, seega selline element on puudu ning selline analüüs äh, annaks aluse tulevaste tag-, tagatisfondide, tagatisvahendite paremaks kujundamiseks. teiseks, äh, suurus pandi paika ilma turuvajadusi analüüsimata ning see on seotud selle järeldusega, mida ma juba mainisin, nimelt et need on suhteliselt äh, väikese mastaabiga võrreldes sellega, mida tehakse liikmesriikides. edasi lõplikud kasusaajad, liiga paljud neist tegelikult tagatist ei vaja. Äh, enam kui pooled küsitletudest ütlesid, et tegelikult ei olnud neil mingisuguseid takistusi erasektorist äh, rahastuse leidmisel. avastasime ka, et mis puudutab innovatiivset äh, vahendit, siis innovatiivsete Äh, projektide määr on üsna tagasihoidlik, see ei ole aga ambitsioonidega kooskõlas, mis äh, määruse äh, preambulis välja oli toodud. enamik nendest siis kesk, on keskendunud keskmise tasemega innovatiivsetele projektidele, mõned ei tegele üldse innovatsiooniga kakskümmend viis protsenti, see on piisav tagadamis-, taga, taga, tagatisvahetist, vahendist äh, ka, abi saamiseks. seega me võime mõelda, milline on äh, siis lõpptulemus, kui üks neist saab äh, sellise toetuse ja teine mitte. mainisin enne ka seda, et et äh, on nii avaliku kui erasektori vahendajaid ning jagunemine on umbes pooleks, leidsime, et äh, need kaks vahendajate rühma käituvad erinevalt. avaliku sektori tegevus keskendub tõepoolest äh, suurema riskiga VKE-dele, aga erasektor keskendub väiksema riskiga VKE-dele. avalik sektor keskendub rohkem sellistele VKE-dele, mis on teadmiste mahukamates sektorites, seega risk on suurem ja innovatsioon samuti suurem võrreldes erasektoriga. majandusteoorias, kui me räägime toetussüsteemidest, siis on õiguslikke juhtumeid, kus äh, toetused äh, ei lähe turuga kokku, ehk siis teisisõnu, kui toetuse eesmärk Äh, on tuua kasu lõpp, lõplikule kasusaajale, siis me ei saa tegelikult tagada, et nii, see nii ka on, me võib-olla anname toetuse äh, siis just sellise teenuse osutajale. seega võttes arvesse, et need kaks vahendajate rühma käituvad erinevalt, see ei ole muidugi iseenesest tõend sellisest tendentsist, aga see näitab, et tuleb hoolikalt kontrollida äh, kes on tegelikult toetuse lõplikult kas-, kasusaajad. mis puudutab kulutõhusust, siis leidsime, et komisjon ei ole hinnanud äh, tasusid Euroopa Investeerimisfondile. võiks öelda, et ka investeerimisfond on äh, avaliku sektori institutsioon, aga sellegipoolest on oluline äh, et teostatakse järelevalvet ka selliste tasude üle, et need ei oleks suuremad kui minimaalselt vajalik. positiivsest küljest viisime läbi uuringu, kuidas need programmid on liikmesriigide tulemusi andnud. leidsime, et VKE-d, mis sellisest toetusest kasu saavad, kasvasid tõepoolest kiiremini kui need, mis kasu ei saanud, see näitab tõepoolest, et eesmärgid tagatisvahendil on saavutatud. tulles nüüd soovituste juurde, meie esimene soovitus, me ei soovita väga palju muuta praegustes tagatisvahendites, kuna lepingud vahendajatega on sõlmitud ja nende muutmine oleks liiga koormav ega annaks tulemust aga võttes arvesse positiivseid elemente, peaks komisjon vaatama, kuidas koordineerida neid kahte programmi teistega, mis on olemas juba liikmesriikides. teiseks kutsume komisjoni üles viima läbi põhjalik analüüs varasemate ja praeguste rahastute tõhususe üle ning seda hinnangut tuleks kasutada võimalike tulevaste programmide kujundamisel. edasi nagu ma juba mainisin, leidsime, et komisjon peaks analüüsima äh, tagatiste äh, mõju nendele, kes seda vajavad ning äh, analüüsima, milliseid tulemusi saavutatakse erasektori ja avaliku sektori vahendajate lõikes. me leiame, et peaks keskenduma just nendele ettevõtetele, kellele kommertslaenud jäävad kättesaamatuks erarahaga, rahastusega konkureerimine ei ole ju tegelikult eesmärk ning need rahastajad peaksid keskenduma just ettevõtetele, mis erasektori äh, turule ligi ei pääse. edasi, komisjon peaks üle vaatama tasud äh, investeerimisfondi teenuste eest ning lõpetuseks komisjon peaks äh, julgustama teadusuuringuid seoses nende kahe rahastuga, praegu ei ole see võimalik, kuna andmeid peetakse konfidentsiaalseks aga on õigusraamistik, mille alusel võiks teadustegevuseks avaldada, avalikustada selle, sellised andmed. Need on meie peamised soovitused. komisjon õnneks enamikuga on nõustunud, sellega jääme rahule, ühe, ühtena, ühega nad ei nõustunud, nimelt iga-aastane teabe kogumine vahendajatelt selle kohta äh, mis osa nende klientidest eh, oli ligipääs eh, erasektori rahastamisvahenditele ja millisel mitte, aga nagu ma mainisin, enamik soovitusi on komisjoni poolt vastu võetud, aitäh! <clears throat> aitäh! nüüd saab sõna raportöör Martina, palun! Uh, uh- aitäh! suur tänu ähm Neven Mattesele ettekande eest. me räägime sellest õigel ajal, kuna me peame leidma tasakaalu toetuste, laenutagatiste vahel erinevate instrumentide lõikes, see info on väga kasulik ja kindlasti ka volinikele, kes kaaluvad kõiki neid küsimusi enne maikuud kaks tuhat üheksateist. tervitan ähm, kontrollikoja soovitusi ja järeldusi, tuleb nentida, et peaaegu enamikuga neist olen ma nõus Mm, samuti on mul hea meel, et komisjon on äh, vastu võtnud enamiku nendest järeldustest, see näitab, et nad usaldavad teid, see on väga hea. komisjon äh, tegeleb nendega edasi, mina leian, et finantsvahendeid peaks kasutama ainult siis, kui kommertslaenud ei ole kättesaadavad, kuna projekt on liiga väike või liiga suure riskiga või laenu soovija ei suuda piisavat tagatist leida seega me peame vaatama konkreetseid projekte, kus selliseid tag-, tagatisvahendeid kasutada. oma soovituses juhin tähelepanu ka äh, sellele, et laenutagatisrahastu ja Innofin VKE-de tag-, tagatis äh, äh, võimaldab luua vahendajate portfelle, mis kakskümmend neli miljardit eurot väärt on, aga Nende kohta teame me tegelikult väga vähe, kuna see süsteem on väga keerukas, läbipaistmatu ning see ei tee meie eelarve kontrolli komisjoni tööd sugugi lihtsamaks. oma soovitustes äh, kordan üle ka parlamendi seisukoha, mida väljendati juba aastal kaks tuhat viisteist, punkt kakskümmend, juhtisime tähelepanu sellele, et samuti üha rohkem kasutatakse finantsvahendeid, mis äh, koosnevad erinevatest vahenditest perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning rõhutaksin just seda, mida eelarve äh, täitmisele heakskiidu raportis öeldi, et äh, tagatisvahendid ei tohiks neid asendada, vaid peaksid täiendama selliseid vahendeid ning soovitustes äh, tuletaksin ka volinik Oettingerile meelde, et ta on soovinud äh, mitmed kaasnevad eelarved tuua pikas perspektiivis äh, liidu eelarvesse tagasi, see suurendaks kindlasti demokraatlikku äh, järelevalvet Euroopa Liidus. Need on minu soovitused kui keegi soovib äh, midagi neile lisada, siis äh, ootan panuseid hea meelega, aga soovitused on tegelikult juba Kontrollikoja aruandes olemas. paremini leida kasusaajaid, koordineerida seda tööd paremini liikmesriikidega. seega pealkirjas on juba tegelikult välja toodud peamised järeldused, aitäh. Bei mir auf der Liste steht für die Generaldirektion ECFIN siis härra Piilek eh, ECFIN-i peadirektoraadist. And also thank you uh, Mr Mattis from the ka mina soovin tänada kontrollikojast eh, härra Matist, aga juhiksin tähelepanu ühele kontrollikoja järeldusele, mida tuleks rõhutada ja see on oluline, kuna see on ka kokkuvõttesse tee leidnud. nimelt tsiteerin eh, poolteist lauset raportist, nimelt laenugarantiid täitsid eesmärke, milleks nad olid loodud ning ettevõtted äh, on kasvanud äh, rohkem, kes on sellest kasu saanud. seega meil on tegemist süsteemiga, mis äh, aitab luua töökohti, toob investeeringuid ja aitab kaasa ka majanduskasvule. kas seda süsteemi saab parandada? muidugi saab ning eh, me oleme väga tänulikud eh, kontrollikojale, et nad on analüüsinud süsteemi ja tulnud eh, välja ka järeldustega, nagu öeldud, enamik neist on komisjoni poolt ka vastu võetud. tuleksin tagasi mõne tähelepaneku juurde, mida kuulsime. üks minu jaoks veidi kummastav tähelepanek oli see, et kom-, väideti, et komisjon ei ole analüüsinud investeerimisfondile makstavaid tasusid, pean väga selgelt ütlema, et selge piirmäär, kuus protsenti maksimaalne piirmäär äh, nendest vahenditest, mis on nendele vahendajatele antud ning selle kuue protsendi sees on ka arvesse võetud tulemusnäitajaid, seega me teostame väga tugevat kontrolli selle üle, mida investeerimisfond teeb ning vastavalt tulemustele maksame välja ka oma tasud, seega haldustasud, haldustasusid maksame välja regulaarselt, aga enamik tasusid, mille me neile maksame, sõltuvad selgetest tulemusnäitajatest toodud tulemuste saavutamisest edasi, kui palju kasu jõuab vahendajates, vaheta-, vahendajateni, kui palju vahendajatest edasi kasusaajateni, meie kokkulepetes on väga selgelt välja toodud, et äh, kogu, kõik vahendid peavad jõudma lõplikult kasusaajateni mõlema äh, tagat-, tagatise puhul. üksikasjadesse ma ei laskuks ning edasi põhjalik analüüs muidugi täielik ja põhjalik analüüs äh, rahastute kohta, see oleks fantastiline, aga peab ka mõistma, et toetame sadu ja sadu tuhandeid VKE-sid ning nende rahastute tegutsemise ajal jooksul, mis on kakskümmend aastat, oleme toetanud enam kui poolteist miljonit väike, väike, väikeettevõtet. põhjalik analüüs kõigi nende puhul on pea võimatu, samuti väga kulukas seetõttu äh, osalise analüüsiga oleme tegelenud. ning üks element, mida mainis proua Tlebavova, et süsteem on väga läbipaistmatu ja keerukas, muidugi on see süsteem väga äh, keerukas, kuna meil on terve kaskaad finantsvahendajaid selleks, et me jõuaksime võimalikult paljude VKE-deni. keeru-, keeruline süsteem, sellel on omad eelised, aga juhiksin tähelepanu ka sellele, et igal aastal koostab komisjon aruande kõigi finantsvahendite kohta vastavalt finantsmääruse artikli sada nelikümmend punkt kaheksa, kus kirjeldatakse iga finantsinstrumendi saavutusi, sealhulgas need, mida äh, analüüsis Kontrollikoda. DigiGrow ja DigiResearchi kolleegidelt küsiksin, kas neil on täiendavaid kommentaare, ei ole, suur tänu! Ja, damit sind wir am Ende der Kurzpräsentation dieses Sonderberichts. eri aruannete lühitutvustus on nüüd läbi. kui te soovite veel raportöörid sõna, siis andke teada, ei, siis äh, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, parlamendi eelarve täitmise kinnitamine. Äh, minu äh, info kohaselt on peasekretär juba siin ukse taga ootamas Ja, herzlich willkommen dem Generalsekretär dieses Hauses und wir danken tere tulemast härra peasekretärile ning ma tahaksin siiralt tänada teid äh, teie vastuste eest meie kirjalikele küsimustele. tuleb tunnistada, et äh, teie vastused eriti arvestades tavapäraseid vastuseid, mis me saame sellistele küsimustele, väga head olid. kolleeg Voon vast-, on raportöör eh, sellel teemal. kolleeg Ajuso on samuti te, kus teie saate sõna lühitutvustuseks kõigepealt, palun. Eh, thank you, mis, madam chair. suur tänu. Eh, väga lühidalt minu poolt, ütleb härra Russo mul on hea meel tutvustada taas peatüki kümme. seekord puudutab siis spetsiifiliselt Euroopa Parlamenti. kaks tuhat kuusteist hinnang on positiivne, kulutused haldusele, seal ei ole olulist veamäära. me nägime, et veamäär on null koma kaks protsenti. hinnang põhineb tehingutel, kakskümmend nendest on seotud Euroopa Parlamendiga. leidsime viis äh, tehingut olid vigased. Äh, tegemist oli äh, eraldustega, eraldistega fraktsioonidele. seepärast meie soovitus Euroopa Parlamendil on läbi vaadata see raamistik, kuidas järelevalvet teostada fraktsioonile suunat-, suunatud assigneeringute üle, et kuidas tõhusamalt jälgida, kuidas fraktsioonid jälgivad reegleid kulude lubamisel ja kuidas nad hankemenetlusi läbi viivad. lisaks hindasime äh, järelmeetmeid ühe soovituse osas, mingi tegime äh, raportis aastal kaks tuhat kolmteist, mis puudutas äh, Äh, peretoetusi. ja see on põhimõtteliselt nüüd leidnud rakendamist. kohtu, kohu, äh, kontrollikoda vaatas läbi ka kuidas äh, viieprotsendiline kohtade vähendamise eesmärk on täidetud, nagu otsustati aastal kaks tuhat kolmteist. nagu te teate, avaldasime hiljuti oma Rapidi ülevaate. Euroopa Parlament põhimõtteliselt on äh, õigel teel. pärast kokkulepet nõukoguga kavatseb ta saavutada eesmärgi alles aastal kaks tuhat üheksateist. kakssada kaheksakümmend üks kohta tuleb ka koondada, sada kuuskümmend kaks on juba kärbitud ja sada üheksateist tuleb veel endiselt kärpida aastaks kaks tuhat üheksateist. samal ajal sada üheksateist uut töö, töökohta loodi. nii et viiskümmend kaheksa ametikohta äh, teistelt institutsioonidelt viidi üle. IT-teenused internaliseeriti, turvameetmeid tõustati ning iiri keele tõlge tuli samuti mängu üle tuhande ametikoha fraktsioonidele jäid välja äh, selle viie protsendi vähendamise nõudest. komisjonide esimeeste osas äh, tänan, proua eesistuja. ja, herzlichen Dank ähm.... härra Velle, suur tänu. meil on väga hea meel et äh, veamäär on null koma kaks protsenti, see on tõesti väga hea näitaja. me saavutasime suurepärased tulemused aastal kaks tuhat kuusteist. viisime lõpule mitmed projektid, Euroopa ajaloomaja näiteks, kulud olid neli koma kaks miljonit vähe, väiksemad, kui me esialgselt hindasime piirasime äh, hoonetega seotud kulutusi. Te rääkisite tõhususest, äh, suulises tõlkes meil kakskümmend protsenti on tõusnud tõhusus aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist parema halduse läbi. samuti äh, äh, immobility kõik äh, parlamendisõidukid aastaks kaks tuhat kakskümmend peaksid olema vähemalt hübriidsõidukid ja siis elektriautod. meil on uued äh, külaliste gruppe puudutavad reeglid. see on äh, väga tähtis siseauditi jaoks ja see arvatavasti ja see ja meil ei ole olnud probleeme uute reeglitega, mis kehtestati aastal kaks tuhat kuusteist Äh, algatasime Euroopa äh, kogemuse Berliinis aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. võtsime vastu üle kolmekümne kahe tuhande külalise ja parlamendi äh, juhatus otsustas seda Kopenhaagenile, Ljubljanale laiendada ning Pariis, Tallinn, Helsingi samuti. nii palju sissejuhatuseks. suur tänu tervitan siin ka härra Sassoolit, kes on asepresident, kes nende küsimuste eest vastutab. alati on hea meel lugeda teie raporteid ning oleme ja nüüd härra Sassooli. Sì, grazie Presidente, scusate del ritardo. Suur tänu. Äh, proua esinaine, vabandan, jõudsin siia väikese hilinemisega. vabandan läks natukene kiireks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisel minu esimene eelarve, see ei ole mitte lihtne ülesanne. see on äh, oluline äh, protsess, mis äh, sattus ka suurtesse raskutesse, arvates õhkkonda Euroopas pärast Pariisi terrorirünnakuid ja arvestades turvatund-, turvatunde suurendamisele suunatud meetmeid, meie ees olid äh, julgeoleku suurendamisele suunatud nõuded ja parlament võttis siin ka meetmeid. eelarveaasta kaks tuhat kuusteist, äh, selle jooksul pidime arvesse võtma neid väliseid sündmusi ja võime eelarvet pidada positiivseks. haldusaparaat tõepoolest näitas äh, üles oma oskusteavet, nagu te teate, rubriigis viis üheksateist ja kolmkümmend üheksa protsenti, oleme jäänud alla kahekümne protsendi määra, nii et kõrge eelarve täitmise määr on meil nüüd üheksakümmend üheksa koma kaks protsenti. tuleb arvesse võtta ka viiskümmend kolm ja pool miljonit, mis läheb eelrahastamisele Kaadi hoone osas, see on operatsioon mis on igati positiivne, kuna me oleme kokku hoidnud kolmteist koma kaheksa miljonit eurot äh, intresse. rääkides äh, turvalisusest aastal kaks tuhat kuusteist äh, oli eriti oluline see teema. parlament oli ka väga haavatav terrorirünnakute suhtes no,. eelarve aastal kaks tuhat kuusteist, siin olid kolmsada, kolmkümmend seitse miljonit erakorralisi kulutusi, äh, ehitustööd selleks, et tagada hoonete turvalisus ning samuti lasteaed. selle seas äh, oli Spinelli hoone tur-, sissepääsu turvaliseks ehitamine, aknad, mida tuli kaitsta, nagu te teate, äh, plahvatuse korral need aknad oleksid olnud riskifaktoriks purunedes ning samuti turvaperimeeter institutsioonide ümber. me IPAX-i protseduuriga samuti nõustusime, et parlamendil võiks olla tipptehnoloogia, mis puudutab äh, hoonetesse sissepääsu ning samuti otsustasime internaliseerida äh, autojuhi teenuse äh, parlamendisaadikutele pärast seda, kui olid toimunud äh, intsidendid või õnnetused. see võimaldas parlamendil välja valida ja otseselt äh, kontrollida värvatavaid isikuid, antud juhul siis autojuhte, ilma et oleks äh, mõnele välisele ettevõttele pidanud seda ülesannet usaldama. meetmeid ka tõhustati ning see programm aastal kaks tuhat kuusteist jätkus mis puudutab kommunikatsioonitegevust, kaks tuhat kuusteist oli aasta, mil jätkasime selle uue strateegia elluviimist, mis puudutas külalisi, eesmärgiks oli külalistel võimaldada äh, Brüsselis viibides või Strasbourgis viibides ja käia meie infokeskuses, parlamentaariumi kogemus Äh, oli siin väga julgustav aastal kaks tuhat kuusteist Brüsseli parlamentaarium oli linna kõige külastatavam koht pärast Grand Place'i ja äh, Strasbourgi miniparlamentaarium on samuti olnud äh, üsnagi edukas. oleme reforminud külaliste gruppide vastuvõttu, oli büroo ad hoc grupp eesmärgiks oli reformida just äh, külaliste gruppide siinviibimist vastavalt äh, Kontrollikoja ja siseaudiitori soovitustele. eesmärgiks oli äh, sularahas hüvitamine lõpetada ja hakata pigem pangaülekannetega hüvitama. selliselt tagame täieliku läbipaistvuse ja jälgitavuse. kavandasime ka muid meetmeid Äh, hoonete poliitika osas. seda on kindlasti vaja rõhutada. rääkisin juba eelrahastamisest äh, Kaadi hoonest, tänu millele hoidsime kokku, kokku äh, suure, suure intresside hulga. ida ja lääne fassaadide ehitus on käimas ja töö peaks lõppema aasta aasta kaks tuhat kaheksateist lõpus vastavalt ja kaks tuhat üheksateist lõpus. ja veel üks äh, eriti oluline aspekt, mis puudutab Brüsselit, kõige olulisem projekt ilmselt üldse, Martensi hoone kaks tuhat kuusteist, nagu te teate, esimene ehitusfaas jõudis lõpule ja projekt lõpeb äh, aasta kaks tuhat kaksteist lõpul ja ma näen, et prodirektor noogutab olen ka kohapeal käinud äh, ehituse ajal, käisin kohapeal, kui töö oli praktiliselt juba lõppenud ja ma pean tunnistama, et mul oli suurepärane mulje. sama võib öelda äh, Strasbourgi kohta, projekt on käimas aastal kaks tuhat kuusteist äh, hoone avati rekordilise aja vältel aastal kaks tuhat seitseteist. mis veel puudutab eelarvet aastal kaks tuhat kuusteist, toitlustamine esimest korda selle ametiaja jooksul parlamendi poliitika muutus radikaalselt toitlustamise alal. ja kuna vastutan hoonete eest, siis olen seotud ka selle teemaga. me muutsime teenuseosutajad pärast kakskümmend, kahtkümmend aastat Open Book lepingut muudeti. siin oli oluline toetus äh, teenuse osutajale selleks, et ettevõtte risk äh, kõrvaldada. see operatsioon oli väga mahukas ja ka ig-, ja igati positiivne Euroopa maksumaksja jaoks. meil on äh, uus teenuse osutaja samuti Strasbourgis novembrist kaks tuhat kuusteist, nagu te teate, uued toitluspungid avat-, on avatud nii Strasbourgis kui Brüsselis ja eesmärgiks on tagada pakkumise mitmekesistamine äh, toitlustamise osas, alustasime võitlust ka äh, toidu raiskamisega. see on väga oluline. parlamendi täiskogul arutati raportit, mis puudutas just äh, toiduainete raiskamist ja selle raporti soovitused võeti arvesse. hankekonkursil võtsime arvesse terve rea kriteeriumi nagu jätkusuutlik areng toiduainete puhul. tahame äh, hooaja Äh, kaupu soodustada loomade heaolu ning samuti äh, taimetoitlust. ja veel oluline teema, parlamendi assistendid, on olnud mõned ekstreemsed juhtumid, võib öelda, mõned äh, mõnedel kolleegidel tundus olevat kümneid kohalikke assistente, kuid mitte akrediteeritud assistente. büroo võttis vastu muudatusettepanekuid parlamendisaadikute staatuse äh, osas nüüd siis kakskümmend viis protsenti vähemalt kulutustest peab olema suunatud parlamendi assistentidele, kes on akrediteeritud Brüsselis äh, maksi-, maksimaalselt seitsekümmend viis protsenti äh, teenuseosutajatele. ka maksimaalne ja minimaalne tasu assistentidele. see võimaldab äh, suuri erinevusi ära hoida võrreldes äh, tasudega liikmesriikides. proua esineja, head kolleegid, äh, sellised teemad siis, erinevad projektid, äh, mis iseloomustavad eelarvet aastal kaks tuhat kuusteist, kuid see kõik ei piirdu aastaga kaks tuhat kuusteist, nagu öeldud, sellel on mitmeaastane mõju ja samuti positiivne mõju pikaajalisemalt osad projektid on veel rakendamise staadiumis. me tahame jätkuvalt äh, hoida vahendeid kokku, samas kahjustamata tõhusust, toetada jälgitavust, läbipaistvust, need on põhilised äh, suunised, mida oleme eelarve vallas järginud. suur tänu! jaa, aitäh, see oli väga muljetavaldav, vahel jääb mulje, et me oleme mingisugune ehitusettevõte siin parlamendis. aa, siseaudiitor, vabandust, kolm. siseaudiitor raport kõigepealt. Thank you uh,, Madam Chair uh,. Madam Chair and members of the committee. aitäh, proua esinaine austatud komisjoni liikmed, ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest seda aruannet täna tutvustada. me peame siseaudiitorina esitama aastaaruande, kus on välja toodud siseauditite hulk ja tüüp, soovituste olemus ja, ja sisu ning soovituse jätkumeetmed. Äh, aruanne toob välja siseauditi tegevuse kaks tuhat kuusteist. teises osas äh, tuletatakse ka meelde, et äh, siseaudit on sõltumatu ning see on tagatud Euroopa Liidu õigustikuga ning see on tood-, uuesti korraldatud ka ko-, IAS-i hartas üle. siis on ka kirjas see, et siseaudit, audiitor öö, äh, analüüsib kogu üldist, viib läbi üldise riskianalüüsi kogu institutsiooni kohta, mille põhjal saab paika panna ressursside eh, eraldamise prioriteedid eh, vastavalt valdkondadele. ma tooksin välja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta valdkonnad. siseaudit viis läbi kolmanda perioodilise auditi eh, uue finants juhtimissüsteemi kohta, FMS-i kohta. siseaudit andis sõltumatuid soovitusi äh, väliskonsultatsioonide kohta projektide puhul. seal olid äh, äh, soovitused ning järeldused. leiti, et äh, juhatuse poolt peasekretärile äh, antud soovitused tulevaste projektide kohta peavad olema piisavalt põhjendatud ning äh, võtma arvesse kõiki riske. juhatuse äh, reaktsioon äh, raportile toetas FMS projektiga edasiminekut. audiovisuaalsektori analüüs oli osa meie mitmeaastasest auditi, auditistrateegiast kommunikatsioonisektoris. peamine eesmärk oli uurida tõhusust ning kul-, kulutõhusust äh, audiovisuaalse sektori kulude puhul ning tagada, et protsessid äh, vastaksid äh, määrustikule projektide väljavalimise puhul. me järeldasime, et kontroll ja juhtimine on järk-järgult viimase kolme aasta jooksul paranenud kommunikatsiooni peadirektoraadis. samuti toodi välja mõningad ettepanekud, kuidas paremini saavutada veelgi tõhusamat juhtimist. kaheksapunktiline tegevuskava toob välja reeglitest kinnipidamise äh, aspektid, äh, pidades äh, silmas tehnoloogilist arengut, kiiret tehnoloogilist arengut Äh, samuti toodi välja kontrollimeetmed välisteenistuste äh, jaoks audiovisuaalses valdkonnas ning äh, see, kuidas parandada otsuste tegemisprotsessi, mis puudutab vahestrateegiat infotehnoloogia valdkonnas, siis siseaudit viis läbi IT-infrastruktuuri ning tegevuse analüüsi, seal oli kolm erinevat protsessi kahe tuhande neljateistkümnest kuueteistkümnenda aastani, kolmas nendest puudutas äh, andmekeskuse äh, ning äh, ekspertiisi analüüsi. siseaudit äh, tegi positiivse järelduse, et äh, IT peadirektoraat äh, haldab hästi äh, riistvara ning äh, välisteenistuste äh, lepingute pakkumine on korrektne. toodi välja piiratud hulk probleeme riistvara, vara tööst mahavõtmise puhul nende probleemide lahenduseks lepiti kokku kolmepunktiline tegevuskava ITEC peadirektoraadiga. värbamisprotsessi audit oli osa meie strateegilisest kavast, kõik peamised protsessid läbi analüüsida personali valdkonnas selleks, et, et analüüsida värbamisprotsessi, viidi äh, audit läbi kahes faasis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. esimeses vaadati äh, ametnike ning ajutise lepinguga töötajate värbamist äh, ning te-, teises faasis lepinguliste töötajate värbamist. uuriti seda, mis juhtub siis, kui äh, üks ametikoht vabaneb äh, või äh, kui on vaja värvata inimene lepinguga. mõlemad auditid näitasid, et kuigi protsess on keerukas ning ressursse on vähe, siis äh, personali peadirektoraat on suutnud harmoneerida protsessi ning reeglid üldiselt täidetakse, aga mõlemas valdkonnas on võimalik parandada dokumentatsiooni menetlust ning parandada dokumentide kontrolli, näiteks mis puudutab äh, töökogemust ja haridust. Äh, me tegime ka omapoolsed muudatusettepanekud, mis puudutab ametnike ajutise lepinguga töötajate värbamist, siis tegime ka ettepaneku, kuidas parandada äh, personalifailide haldamist ennem seda, kui neid skaneeritakse süsteemi lepinguliste töötajate puhul on võimalus läbi Äh, fraktsioonidega konsulteerimise parandada öö, äh, reeglite täitmist fraktsiooni personali värbamisel. mis puudutab Inlo peadirektoraati, siis seal me uurisime, kas väliskonsult- kon,, konsultanta-, konsultantide värbamise protsess vastab samuti reeglitele ning see on, äh, et kontrollimehhanism on proportsionaalne võima-, võimalike riskidega seoses. kinnitasime üle, et Inlo peadirektoraat äh, peab tagama, et äh, ehitised saavad valmis äh, õigel ajal ning on pi-, piisava kvaliteediga. uurisime ka teatud haldustavasid, mis puudutab ka väliskonsultatsioonide töö kontrollimist, panime paika ka suunised huvide konflikti vältimiseks väliskonsultantide puhul kolmandaks, äh, äh, jätkukontrolli äh, süstematiseerimine ning lõpetuseks süstemeeritud lähenemine harmoneeritud perioodilisele aruandlusele juhatusele. mis puudutab aruandlusprotsessi analüüsi, siis üritasime uurida, kas iga-aastane aruandlus oleks mõistlik äh, vahend süsteemi harmoneerimiseks. peadirektoraatide aruande, uuri-, analüüsisime peadirektoraatide aruannete koostamise süsteemi ning seda, kas info on ka piisav selleks, et anda kinnitusavaldused tegevuskava keskendub neljale järgmisele valdkonnale. esiteks, vajadus vastu võtta integreeritud raamistik äh, aruandluseks, mis äh, ühendab strateegiliste, e-, strateegilised eesmärgid nende jaoks äh, vajalike sammudega. iga peadirektoraadi operatiiveesmärgid on paigas ning pannakse paika ka mõõdikud tulemuslikkuse mõõtmiseks. siin tehakse vahet lihtsustatud iga-aastase aruandluse ning sisearuandluse vahel teiseks laiendatakse mandaati äh, tegevusaruandluse koordineerimiseks, kolmandaks tuleb tugevdada sisekontrolli raamistikku ning selle aruandlust seeläbi, et äh, panna, värvatakse igas peadirektoraadis tööle koordinaator. Äh, samuti peab olema peadirektoraatil piisavalt instrumentaariumi, et läbi viia sisekontrolli. ning lõpetuseks võetakse vastu parlamendi põhised suunised kinnitusavalduse koostamise jaoks ning võimalike reservatsioonide jaoks. IAS uuris ka jätkumeetmeid oma soovitustele. Uh, vaadati, mida on tehtud meie soovitustega eelnevatest aruannetest, kuidas on need ellu rakendatud. me viime igal aastal läbi kaks sellist jätkuauditit, kahe tuhande kuueteistkümnenda kaks auditit puudutasid neljakümmet kaheksat tegevusvaldkonda, kus suleti kakskümmend kaks nendest ning nelja erineva lisategevusvaldkonna puhul suleti need osaliselt märkimisväärse riskiga valdkondade hulk vähenes kahekümne kahelt kümnele ning üldine riskiprofiil, profiili analüüs on jätkunud kahe tuhande viie, seitsmeteistkümnendasse aastasse ning suurem osa valdkondi on jõudnud mõõduka riskiga äh, valdkondadesse. see puudutab näiteks külaliste rühmi, infoametnikke, äh, makseavalduste töötlemist, siis äh, need probleemid on lahendatud jätkuaudit uurib veel lisavaldkondi. samuti äh, üritame parandada oma kvaliteediprogrammi ning iga siseauditi teenistus peab ka viima läbi oma kvaliteedianalüüsi äh, äh, iga viie aasta tagant. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta analüüsi tulemus oli, et IAS toimib äh, väga kõrge kvaliteediga. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta analüüs jõudis samale järeldusele. aruande neljas osa kirjeldab ähm, auditipaneeli rolli äh, järelevalves ning kontrollis ning selgitab, kuidas paneeli äh, struktuur ning toimimine on kooskõlas korporatiivse juhtimise parimate tavadega. viies osa sisaldab järeldusi, kus selgitakse, kuidas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal keskenduti sellele, et uurida, et tõesti vastatakse korralikule finantsjuhtimise tavale ning sellele, et juhtimine, äh, riskihaldus ning kontrolliprotsess peavad, on võtmevaldkondades võimalikult tõhusad ning lõpuks siseaudit kinnitab, et meie äh, sõltumatut ei pärsitud kuidagi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. kokkuvõtteks tahaksin ma tänada auditipaneeli liikmeid ning peasekretäri toetuse eest. tahaksin tänada ka raportööri et ta mind vastu võttis, minuga kohtus ning lõpetuseks tahaksin ma kahte siseauditit tänada väga hea koostöö eest, aitäh! aitäh huvitava aruande eest, nüüd raportöör Ravo Angu. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, can I first of all uh, apologise for my... Aitäh! vabandan, mul on hääl veidi ära. Te teate ju kõik, kui äh, hirmus gripp võib olla, seega vabandan juba ette, kui mul hääl poole kõne ajal ära läheb, ütleb kõneleja. tänan äh, nagu ikka põhjaliku aru, aruande eest äh, peasekretäri, samuti tema sissejuhatuse eest. kindlasti mitmed asjad, millest kuulsime, tegid meile palju rõõmu, eriti just eh, madal veamäär, iseenesest on see juba hea uudis, aga ka mitmed elemendid, teised elemendid, kus me oleme läinud edusamme, näiteks eh, turvalisuse küsimused, keskkonnaalased küsimused, edusamme on tehtud ka seoses eh, autojuhtidega. kindlasti jääme kõik sellega rahule peasekretäri, peasekretär on vastanud meile väga olulistele küsimustele, võtan mõned küsimused ka läbi, meenutamaks kolleegidele, milliseid küsimusi esitasime ning millised olid vastused. esiteks, keskmine töötundide arv nädalas tõlk, suulistel tõlkidel tõlgid tundsid muret selle üle, et nende töö, töökoormus on suurenenud samuti akrediteeritud assistentidega seoses oli töötundide küsimus kõne all, kindlasti tuleb edendada ka ähm, soolist võrg-, võrdõiguslikkust juhtivatel positsioonidel, samuti PHS-i hoonega seotud äh, kulutused kindlasti äh, Äh, kolleegid soovivad näha, milliseid edusamme tehakse selles küsimuses, millised on kulutused ja millised, milline on selle mõju parlamendi eelarvele, samuti äh, kuidas vähendada kulusid seoses äh, Strasbourgi missioonidega. kindlasti on kolleegidel nende küsimuste kohta ja ka teiste kohta palju teisi küsimusi. ka mul on täiendavaid küsimusi, mis on peamiselt peasekretärile, aga ka teistele suunatud, ka teised võivad vastata nendele küsimustele, kui nad selleks vajadust tunnevad. esiteks missioonid, eriti eh, just stažööridele, saan aru, et nemad ei saa kasutada ettemakseid hüvitiste puhul missioonidel, see on väga ebaõiglane, need on parlamendi kõige kehvemini tasustatud töötajad ja kui me nõuame, et nad eh, maksavad oma kulud ette ise ära, siis nagu ma ütlesin, tunduks ebaõiglane ehk saaksime seda olukorda kuidagi parandada. edasi, mis puudutab äh, parlamendisaadikute reisikulusid, tean, et äh, nad ei ole sageli rahul praegu, meie praeguse reisiteenistuse pakutava teenusega samuti on muret tuntud selle üle, et äh, hoonesse ei pääse nädalavahetusel selleks, et äh, reisiagentuuri äh, pääseda, muuta nädalavahetusel esmaspäevaseid äh, reise. kui me oleme sõlminud uue agentuuriga lepingu, siis kindlasti tuleb ka need küsimused lahendada. võib-olla kinnitaksite, et uutes lepingutes võtasse arvesse, võtate arvesse neid küsimusi edasi ahistamine, me oleme välja töötanud teekava siin ja kas võiksite rääkida ajakavast seoses nende meetmetega, mida ahistamisega seotud teekavaga ette võetakse? vabatahtlik pensionikava rahvasaadikutele, ehk saaks peasekretär selgitada, miks selline süsteem loodi aastate eest kas selle loomise ajal nähti ette, et et tekib mingisugune puudujääk seoses pensionikavadega, ehk saaksite ka öelda, kas on paigas mingisugune kava selliste puudujääkide vähest, vähendamiseks. mis puudutab soolist võrd-, võrdsust, siis äh, kindlasti on kõne all ka kaugtöö, kas äh, see on võimalus, kuidas era- ja tööelu tasakaalu parandada parlamendis, kas meil on mingisuguseid arve, Äh, inimeste kohta, kes on selliseid võimalusi kasutanud, kas, äh, kui palju neil selliseid võimalusi üldse kasutatakse. Äh, edasi üldkulude hüvitise kohta. me teame, et töörühm on loodud sellega küsimusega tegelemiseks, ootame raportit sel aastal esimeses pooles ehk saaks peasekretär ka öelda, millal me näeme seda töörühma raportit ja millised võiksid olla nende järeldused, tegemist on väga keerulise teemaga, me oleme siin komisjonis ja ka teistes komisjonides sellest juba mitmeid aastaid rääkinud ning viimane küsimus puudutab hiljutisi küberrünnakuid parlamendile. Need toimusid eelmise aasta lõpus. kas me teame, kas sihtmärk oli parlament ise kas on mingisugune juurdlus äh, läbi viidud, äh, kust rünnak pärit oli, kas me teame, kes selle läbi viis, kas on äh, võimalik ka prioritiseerida süsteemi taastamist, kui mingisugune olulisem süsteem, kui kõik süsteemid, ükski süsteem ei toimi, kas on siis võimalik olulisemad süsteemid enne taastada, et parlament saaks toimida enne, kui vähem olulisi süsteeme hakatakse taastama. väga palju küsimusi oli ja ma tean, et kolleegidel on veel väga palju küsimusi aga tahtsin öelda, et mul on hea meel näha, et tehtud on nii palju edusamme ja on äh, kinnitatud ka, et parlamendi järelevalvesüsteemid toimivad, seega kolleegidel soovitan anda heakskiit parlamendi eelarve täitmisele. aitäh, härra peasekretär. ja, herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin. aitäh, proua esineja. võtan küsimused järjest kõigepealt võimalikud avansid eh, stažööridele. siin tuleb kahte asja nüüd eh, eristada, kõigepealt parlamendi enda stažöörid ning nemad saavad kuni seitsekümmend protsenti avansi kuludest. see on juba vana süsteem. mis puudutab nüüd saadikute stažööre, siis äh, iga saadikuga on ju eraldi lepp, pingulised maksed, e, seal on erinevaid võimalusi, aga makseasutus võib anda avansse ka stažööridele. aga saadikute kaupa on olukord väga erinev, ehk siis, et meil ei ole mingisugust keskset süsteemi, sest leping on sõlmitud ju öö, öö, saadiku ja stažööri vahel aga me e, üritame ka neile neid makseid teha, sest loomulikult stažöörid on need, kellel ei ole finantsvahendeid. ja me üritame ka neile tagada selle seitsekümmend protsenti avanssi eeldatavatest reisikuludest. teiseks, reisiagentuur. nagu ka varem öeldud, on meil selle äh, register äh, kaebuste kohta, nende kohta on esitatud ainult üheksa kaebust, suurem osa kaebusi puudutavad lennufirmasid näiteks, palju rohkem on neid. igatahes on meil praegu lepingu viimane aast-, aasta, esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist on, sõlmitakse uus leping tingimustes soovime me paremat teenuse pakkumist äh, parlamendile ja saadikutele, milline see tingimused täpselt saavad veel ol-, olema, ei saa öelda, sest konkurss alles käib. kolmas küsimus, ahistamine. Te rääkisite sellest teekaardist, viimasel juhatuse kohtumisel jaanuaris äh, tutvustasin ma seda teekaarti, juhatus on peaaegu igal koosolekul rääkinud sellest küsimusest ma eeldan, et ka järgmisel juhatuse koosolekul on see küsimus päevakorras ning äh, juhatus teeb ka omad järeldused. milline see otsus saab olema, on praegu raske öelda, aga parlamendi poolt vastu võetud resolutsioon on meie jaoks oluline suunis Äh, kindlasti soovime tugevdada ka sekretariaadipoolset toetust. Äh, me esitasime ka ahistamisjuhtumitest arvulise statistilise ülevaate, millega äh, ka see ahistamise vastane komisjon tegeleb. ning kolmel juhtumil otsustati, et äh, ühe saadiku puhul on kolme assistendi puhul tõesti aset leidnud ahistamine. aga tegemist ei olnud seksuaalse ahistamisega, mis on ka oluline siin ära märkida. siis pensionifondid. et vast teate, et need pensionifondid loodi siis, kui meil ühtset pensionifondi saadikutel ei olnud, saadikute, saadikute statuuti polnud veel vastu võetud, kehtisid riiklikud pensionirežiimid, mis olid väga-väga erinevad oma ülesehituselt. kahel juhul Prantsusmaa ja Itaalia puhul ei olnud isegi riiklikke pensionisüsteeme seega äh, parlament pidi sekkuma ning toona otsustas parlament äh, selle, selle äh, vabatahtliku pensionifondi kasuks, et saadikutel oleks võimalus, kui nende eest polnud piisavalt hoolitsetud, siin luua siis see uus lisapensionifond. juhatus juba kahe tuhande üheksandal aastal tegeles pensionifondi finantsolukorraga intensiivselt. ma tean seda täpselt, sest see oli minu esimene juhatuse koosolek parlamendi peasekretärina. ja see oli esimene teema, mis mul laual oli. ja siis mul oli äh, meeldiv võimalus esitada ka parandusmeetmed juhatusele, mis ka esi-, äh, juhatuses heaks kiideti äh, pensioniiga suurendati kuuekümnelt kuuekümne kolmele. samuti kohendati neid sularaha väljamakseid, mis pikendasid nende fondide eluiga. võib ka öelda, et toona õigustalitus kahtles vägagi, kas selline otsus läheb ka Euroopa Kohtust läbi esitati terve hulk kaebusi selle otsuse vastu saadikute poolt kõik hagid lükati Euroopa Kohtu poolt tagasi, otsustati parlamendi kasuks. siiski äh, need kohandamismeetmed ja võimalikud uued meetmed äh, käivad käsikäes võimalike õiguslike riskidega on olemas see põhimõte quiet rights and legitimate expectations. me ei tea veel, kas on võimet lubada selliseid makseid, millised on need legitiimsed ootused. Nendele küsimustele tuleb veel vastata. kahe tuhande üheksandast aastast alates on need fondid uutele saadikutele suletud ehk siis me räägime siin ainult öö, öö, maksetest neile inimestele, kes ühinesid ennem kahe tuhande üheksandat aastat, uue, uutele liikmetele pole see avatud. siiski arvan ma, et juhatuses peame me selle küsimusega veel ükskord tegelema, mõtlema, milliseid meetmeid tuleb veel võtta. et öö, Äh, veel kord kaitsta äh, sinna sisse makstud raha, president on valmis ka juhatuse koosoleku päevakorda selle küsimuse panema, et jõutaks ka seal mingisugusele lahendusele. aga loomulikult ei saa tasandada praegust puudujääki koheselt, aga me üritame leida mingisuguse ettepaneku et eh, eh, see puudujääk eh, vähemalt väheneks. viies küsimus puudutas kaugtööd. me oleme liikunud edasi ajutise kaugtööga. nüüd analüüsime seda projekti, seda kogemust erinevates peadirektoraatides on kaugtööga väga erinevad süsteemid. meie tõlkijad on juba aastaid sellega harjunud, on harjunud kaugtööd tegema kuni seitsekümmend protsenti nende tööst on kaugtöö, mis on võib-olla isegi liiga palju. teistes peadirektoraatides sellist korda veel ei ole olnud, me peaksime nüüd praktikas äh, Äh, selle võimalusi uurima, äh, et see ei peaks võib-olla isegi olema ajutine, vaid äh, võib-olla isegi erinevates teenistustes regulaarne. aga see peab loomulikult vastama erinevate teenistuste olemusele. personali peadirektoraat analüüsib viimase kahe aasta jooksul saadud kogemusi ajutise kaugtööga siis üldkuluhüvitised, nagu te dokumentidest näete, siis varem juhatuses tegin ma presidendile ka ettepaneku reformida üldkuluhüvitisi. seal on terve rida elemente, mida siin on ka kirjeldatud, näiteks positiivsed ja negatiivsed nimekirjad ning ka eraldi kontod juhatus otsustas selle põhjal tööle panna töörühma, kuhu kuuluvad juhatuse liikmed. Nad on intensiivset tööd teinud pärast seda ning minu teada on öö, nende järeldused üsna varsti valmis. võib-olla juba öö, üsna varsti tullakse välja siis reformi ettepanekutega üldkuluhüvitiste jaoks. juhatuses, juhatuse liikmete hulgas loomulikult pole ka lõppotsusele veel jõutud. see, need arutelud alles käivad üldkuluhüvitiste asjus. siis küberrünnaku küsimus. me peame lähtuma sellest, et et öö, ikkagi konkreetselt rünnati parlamenti, senini öö, oleme me pääsenud suurtest kahjudest, sest me oleme investeerinud küberturvalisusesse ning regulaarselt, mis on väga oluline, ka öö, astunud vastumeetmeid turvalisuse ja lünkade täitmiseks võib-olla oodati natukene liiga kaua nende lünkade täitmisega seekord ning seetõttu olid kahjud suured. me võtsime ka struktuurseid meetmeid vastu, meil on nüüd küberturvalisuse ametnik, kellel on oma direktoraat, personali värbamine käib, ehk siis me teame, et tegemist on süsteemse probleemiga, mis ajaga ei kao, vaid kindlasti veel teravneb ning see toob ka poliitiliselt kaasa suuri ohte meie institutsioonile ja saadikutele ah,. ja sooline võrdõiguslikkus. dokumendis võite ka lugeda, et me oleme astunud häid samme edasi. Äh, osakonna juhatajannadega, nende osakaal on tõusnud äh, kahekümne ühelt kolmekümne kuuele protsendile loomulikult on võimalik siin edasi olukorda parandada, aga peaaegu kahekordistus nende osakaal, võib ka öelda, et numbrid on peadirektoraatide vahel väga erinevad, mõningates peadirektoraatides mõningates peadirektoraatides valitsesid ainult mehed, aga seal on nüüd astutud suuri samme edasi näiteks meie õigustalitus, mõned aastad tagasi oli väga mehelik organisatsioon, Inlo peadirektoraat alles hiljuti oli maskuliinne. põhjustel, mida ma ei mõista, kehtis sama ka EXPO peadirektoraadi kohta hiljuti veel. kõik need peadirektoraadid on väga palju edasi liikunud ning on jõudnud päris kaugele, aga äh, mitme peadirektoraadi puhul, mis on kirjas ka teile saadetud vastustes, on see protsent alla kolmekümne. kõigepealt otsustasin ma, et äh, tulevaste osakonnajuhatajate puhul tuleb teha kolm kandidaadi ettepanekut, kus on ähm, mõlemad öö, äh, sood esindatud kandidaatide hulga, hulgas. ehk siis kandidaadid ei ole ainult mehed või ainult naised. me üritame veel laiendada seda võrdõiguslikkuse teemast üle terve koja, sest me ei ole jõudnud veel piisavale tasemele, ma olen kõikide äh, peadirektoraatidega äh, teile teada andnud ka nende koha, kohta käiva statistika äh, ning kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks on ka konkreetsed äh, eesmärgid paika pandud, igas peadirektoraadis peab olema vähemalt kolmkümmend protsenti osakonna juhatajatest naised. ka direktrisside puhul oleme me saavutanud nii mõndagi, ehk siis üle kolmand-, kolmandik on saavutatud, kolmkümmend üks protsenti, see on loomulikult positiivne aga olukord on halvem kui osakonnajuhatajate puhul. selge, et progressi näeme me peadirektorite hulgas, ennem oli meil neli naissoost peadirektorit ning nüüd on ainult järel kaks. Nad on juhatuse poolt määratud poliitilised äh, ametnikud, aga minu arvates on siin selline vähikäik, mis ei ole äh, vastuvõetav. me oleme aastaid juba võtnud vastu meetmeid, et julgustada naisi, neil on eraldi koolitusprogrammid korraldatud, ka paindlik tööaeg on oluline element selleks, et naisi või ka mehi toetada juhtpositsioonidele asuma. seega põhimõtteliselt liigume me õiges suunas progress on olemas, aga mitte päris kõige kõrgemal tasandil, ehk siis peadirektorite hulgas. aitäh! annaksin sõna nüüd kolleegidele. variraportöörid, rääkige kaks minutit, ülejäänud üks minut, seitse kolleegi on sõna soovinud, kolleeg Schmidt kaks minutit. aitäh! kaks minutit on väga lühike aeg minu küsimuste jaoks, kõigepealt suur tänu öö, äh, selle ettekande eest, kahju, et see nii hilja meieni jõudis. vähemalt siin on palju lastamata küsimusi, miks Portugali ametnik tõlkija teenib nelisada, aga vabakutseline ainult kakssada eurot Äh, siis äh, toitlustus, äh, kes kontrollib seda rahulolu, minu tuttavate hulgas on rahulolu väga madal. kas on ka mingisuguseid lepingud tühistamise klauslid olemas, sest ma tean, et paljud saadikud külastavad öö, hoopis teisi söögikohti, sest hinda kvaliteet on öö, halvenenud siis e-liikuvus, kas sellele on ka mingisuguseid alternatiive, jah või ei, siis veel üks küsimus mobiilsuse kohta. Äh, ma olen aru saanud, et personal peaks olema justkui saadikutele toetuseks, aga minu kogemused on hoopis vastupidised. ma pidevalt tunnen, et ma olen nagu kurjategija, kuigi ma näiteks, mis puudutab erinevaid reisikulusid ja nende hüvitisi selleks, et me oma tööd korralikult teha saaksime, on meil vaja ka vajalikku varustust, näiteks Strasbourgi kontorite varustus on väga vilets ja nii edasi. järgmisena kolleeg Ali. Thank you, madam chair, Mr Solli, Mr suur tänu, proua esinaine, härra Velle, härra Sassooli, assigneeringud aastaks kaks tuhat kuusteist, olid pisut väiksemad kui kakskümmend protsenti finantsraamistiku rubriigist viis, üheksakümmend üheksa koma kaks protsenti eelarvesest, esialgsest eelarvest täideti, see on saavutus võrreldes eelmise aastaga. siiski on meie jaoks tähtis ka, kuidas seda finantsressurssi kulutati, mida saavutati, selles mõttes tahaksin äh, avaldada tunnustust teie kirjalikele vastustele konti küsimustele ning ka kõnelejate sõnavõttudele, kus puudutati parlamendi tegevuse kõiki aspekte nimetatud aasta jooksul. siiski tahaksin täpsustada veel mõnda. tulemuspõhine eelarvestamine on hiljuti kasutusele võetud parlamendis ja terve rida indikaatoreid on kasutusel. kas te võiksite äh, selle tegevuse mõjusust kirjeldada, ehk siis kuidas töö tulemuslikkus on kasvanud ja kuidas on selle mõju eelarvele. enamus hooneid äh, parla-, Brüsselis ei ole ehitatud, arvestades nõudeid, tol ajal neid veel ei olnud. Äh, strukturaalne terviklikkus nimelt oli, oli teemaks, kas sellest võiks saada julgeoleku teema, me, härra Sassooli on meile juba selgitanud, et ta on saastunud samme ma arvan, et hetkel on võetud kõik vajalikud meetmed selleks, et kahandada riski. hetkel peame ka, hetkel, aga tulevikus ka peame ettevaatlikud olema. toetame liitumiseelseid riike äh, selleks, et nad toetaksid Euroopa Parlamendi prioriteete, meil on tagasisidesüsteem, saamaks infot nendest riikidest, et uurida, kui tõhusad on olnud need programmid. neljandaks, rääkides infokeskuse liikmesriikides sisul suured vahed on kulutustel hoonetele ja turvalisusele, kas meil võiks olla standard selleks, et need erinevused kõrvaldada ja siis lõpetuseks rääkides IT-st, kas julgeolekuintsidentide suur arv äh, kasvab igal aastal, kas, äh, kas ohud, mis kaasnevad äh, tuhandete sõnumite saamisega, kas sellega võiks tegeleda kuidagi? kolleeg Teon, kaks minutit. suur tänu. tahaksin tänada härra peasekretäri, kolleege, kes võtsid sõna, mul ei ole kuigi palju kõneaega, seepärast äh, kaks teemat ainult Euroopa Parlament äh, eelmisel aastal võttis vastu otsuseid Äh, eelarve kinnitamise kont-, äh, heakskiid-, eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis ja tehti vastavad järeldused eelmise aasta algul, ma tahaksin teada, mis sellest tegevuskavast sai ja samuti ma tahaksin teada, millised erinevad meetmed äh, esitab peasekretär. võib-olla peaksime seda tähelepanelikult jälgima. samuti kuidas kõik see toimib, äh, äh, finantseeritakse preemiaid, me ei tea täpselt, kui kauaks ajaks, kas on ka pensionifondi osas garantii, kuidas see süsteem toimib, teine küsimus. loodetavasti on selleks veel aega. tahaksin teada, kuidas on lood personalikomiteega, on peadirektoraati nagu TGI-pool näiteks. peasekretär on ka kindlasti teadlik sellest. kas on toimunud personalikomitee, komiteega konsultatsioonid? mulle tundub, et need on olnud minimaalsed. sellega kaasnevad äh, su-, suured pinged personali ja administratsiooni vahel, mis ei ole kindlasti kasuks, kui äh, töötingimused kinnitatakse, kui, kui inimene võtab tööd tõsiselt, siis tuleks äh, kõiki pingeid vältida. kuidas neid juhtumeid siis selgitada, millest äh, oleme kuulnud, puudub igasugune konsulteerimine, kas on mingisugune poliitika, mis sellist äh, lähenemist see... kolleeg Javo, kaks minutit, mida? Thank you, Chair. Uh, regarding the... härra Javor, arvestades lühikest aega, keskendun ainult kolmele teemale, aga meil on tõesti palju küsimusi ja ka muudatusettepanekuid selles ja teistes valdkondades. minu esimene küsimus on, mis puudutab äh, GA-d. küsimus sada kuusteist. Äh, küsime, millised on täpsed reeglid, mida me võime oodata juhatuselt ja parlamendilt äh, üldkulude huvitise osas. enamasti jah, me kuuleme, et jah, töö käib. ma ei usu et see on, et see on rahuldav vastus. tahaksin teada, kas on mingi tagatis, et täiskogu hääletus, kus oli asi üsna selge, milliseid reegleid me tahame näha äh, üldkulude hüvitise suhtes, kas see järgneb siis sellele tööle? Äh, läbipaistvusreeglid on järgmine ja ja liikmete käitumiskoodeks, äh, kõrval töökohad, lobitöö ja nii edasi. esimene küsimus. kas te võiksite seletada, milliseid edusamme on tehtud äh, pärast viimast äh, heakskiidumenetlust ja aastal kaks tuhat neliteist parlament Äh, soovis, et äh, töötataks välja äh, süsteem, kus parlamendiliikmed võivad kajastada oma kohtumisi huvigruppide esindajatega ja viimane küsimus, ahistamise ohvrid ning rikkumisest teatajate kaitse on nõuandev komitee, kes kaebustega tegeleb. kas olete sõltumatute ekspertide osalust kavandanud? selles nõuandvas komitees ja kuidas saab parandada rikkumistest teatajate ja ahistamise ohvrite kaitset. Genau, kolleeg Zeller, eine Minute, weil wir sind kolleeg Zeller, üks minut, kuna te pole vareraportöör, seda on vähe, aga kõigepealt autojuhtide internaliseerimine, see algas eelmisel aastal, kas see protsess on juba lõppenud ning kas öö, äh, Äh, on mingisugused kulud ka üle kandunud eelmisest aastast, kui need äh, karavanid sõidavad Strasbourgi kogu aeg, sellega käivad kaasas ju ka öö, äh, lisakulud. siis tõlgid, tõlkide kulud, kas on mingisugune analüüs ka nende keelekulude kohta siis öö, öö, missioonid, kas ja keelekasutus seal on öeldud, et hispaania keelt kõnelevad saadikud peaks minema hispaaniakeelsetesse riikidesse ja nii edasi, kas siis nüüd tuleb rääkida ka vene keelt, et Venemaal käia, see ei ole päris vastuvõetav me peame tagama, et jätkusuutlikult pakutakse tõlketeenust sellistel missioonidel ik, ik heb meerdere vragen, maar... suur tänu. mul oleks väga palju küsimusi, aga ma piirdun kahega. esiteks, mis puudutab akrediteeritud assistente, probleem on mulle tuttav. on neid, kes on kümme aastat juba töötanud ja kes peaksid pensionile minema, see peaks olema neile garanteeritud alates aastast kaks tuhat neliteist äh, Äh, on siiski mõned mured jäänud vastuseta. kas, äh, kas te, kuidas seda probleemi tuleks lahendada? siis pensionifond. paljud kolleegid on kursis, see on jällegi vana lugu, kakskümmend aastat vana juba. Äh, puudujääk oli üheksa miljonit aastal üheksakümmend viis. kolmel korral olin ma raportöör, kaks tuhat viis oli see nelikümmend kaks miljonit. aastal kaks tuhat seitse, üheksakümmend, nüüd räägime kolmesaja viiekümnest miljonist. ja see kasvab. härra peasekretär. Äh, kas te võiksite seletada? kas te, millised on need tehtud vead ja millised on võimalikud lahendused? kuidas me jõuame lahendusele? Frau Kollegin Ayala Sender, bitte proua Jaan Sender. aitäh. vabandan, viibisin äh, vahepeal transpordikomisjonis, äh, tegelesime liikuvuse küsimusega. mul on väga hea meel näha siin asepresidenti ja peasekretäri. jätkaksin sealt, äh, kus härra Stas pooleli jäi, nimelt assistendid kas peasekretär saaks võimalikult kiiresti sellele probleemile lahenduse leida, mitte me ei ootaks mandaadiperioodi lõppu? sellepärast, et siis on meie prioriteedid juba kuskil mujal. ma arvan, et me peame selle küsimuse praegu lahendama, leidma lahenduse. küsimus on ju selles, mis on õiglane ja mis on õige, kui meie ei saa neid aidata, kuidas me saame siis teisi veenda, et meie neid suudame aidata? edasi. kuuleme sageli kommentaare hoonete kohta. eriti, mis puudutab äh, puudujääke, vigu, mis Louis Wise'i ja äh, siinses hoones äh, on leitud. kui kaugele me oleme me jõudnud äh, Äh, kas parandustega või, või äh, saame teavet selle kohta kuidagi? kuna taas me ei taha kampaania ajal sellega tegeleda. aitäh, panin ennast ka küsijate nimekirja. sooviksin öelda, et öö, äh, öö, need, nüüd need kontrollid on natukene hakanud ohtu seadma parlamendisaadikute sõltumatuse, nüüd me peame kogu aeg aru andma, miks me nii otsustasime ja mitte naa. minu arvates on see päris keeruline. sest Saksamaal näiteks on see süsteem palju lihtsam, nüüd on üsna keeruline, et Euroopas peame me leppima hoopis keerulisema süsteemiga Äh, äh, härra peasekretär, äh, siin saalis on ainult üks selle pensionifondi liige, aga me selle probleemiga on juba kaua aega tegeletud ning me soovime, et nüüd võetaks vastu ka lisameetmed selle pensionifondi kaitseks, aitäh. jah, herzlichen Dank ähm.. suur tänu, proua esinaine mis puudutab üldkuluhüvitisi, äh, siis sellest vast räägib asepresident, mina võin öelda ainult järgmist. probleem seisneb selles, et äh, riik, äh, liikmesriikides on reeglid väga erinevad ning ooteaeg ka saadikutele on väga erinev Äh, ei saa ju niimoodi tegutseda, nagu kodumaal ollakse harjunud, need reeglid tuleb siin ikkagi ühtlustada. Äh, näiteks Prantsusmaal on ka hoopis teistsugused reeglid. pensionifondid, selle kohta ma juba ütlesin paar sõna. kahe tuhande üheksandal aastal võtsime vastu meetmed mille kohta meie õigustalitus ütles, et äh, sellega võib äh, tekkida probleeme, aga pärast presidendi nõusolekut olen ma valmis äh, tegema uued ettepanekud, aga sellega käib kaasas tõsine õiguskindlusetus, seda tuleb arvesse võtta. parlament lõi pensionifondi, see on nüüd sõltumatu alates kahe tuhande, tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast, peaaegu kolmkümmend aastat on meil see olemas olnud ning selle muutmine tooks kaasa õiguskindluse kadumise ning kindlasti kaevatakse need otsused ka Euroopa kohtusse. jah, see oleks mõistlik need kohanabismeetmed läbi viia ja seetõttu ma teen ka juhatusele ja presidendile oma ettepanekud ning eks siis juhatus otsustab, kui kaugele nad on valmis minema. proua Ayala rääkis kümne aasta pikkusest lepingust parlamendi assistentidele ja küsis statistika kohta, me e-, e-, praegusel hetkel viimase valimise statistikat veel ei tea, aga kahekümne kolmandal kuni kahekümne kuuendal mail peaks toimuma uued valimised e, meie ettepanekul, kui välja arvata eesistujamaa Bulgaaria, siis nõukogus ollakse ka ühel meelel. aga see tähendab, et öö, e, assistentide probleemi selle äh, kuupäevaga ei lahendata. ehk siis siin on mõned nädalad või kuu puudu. probleem seisneb ka selles, et meie ei saa seda ise üksinda lahendada. meie enda võimalused tegutseda on väga piiratud, aga ma tean, et personali ja finantspeadirektoraadid uurivad seda küsimust et kas nad saavad midagi äh, ette võtta, kui see äh, pensionifondist jääb üks kuud puudu. ja parlament ei saa üksi niimoodi midagi teha, vaid ta peab leppima kokku nõukoguga. ja sellest oleme veel natukene kaugel. siis Paul-Henri Spaaki maja juhatus palus mult äh, analüüsida erinevaid võimalusi, et kas ehitatakse uus maja, saneeritakse vana maja ka e-, energeetiliselt. või öö, äh, lihtsalt tugevdatakse seda hoonet. Äh, sinna juurde peaks käima ka kuluanalüüs ning siis juhatuses me tutvustame neid analüüse ja juhatus siis otsustab. kuidas sellega edasi minna? härra Staes küsis ka valimiste kohta kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. üritame leida mingi lahenduse, nii palju kui meil eh, manööverdamisruumi siin on. pensionifondi kohta ma ka juba rääkisin. nagu öeldud, manööverdamisruum on siin väga piiratud, aga asi tuleb lahendada ikkagi. sellega aga käib kaasas õiguslik ebakindlus eelmine kord aga kõik kaasused me võitsime see on ka tõsi. härra Zeller küsis äh, autojuhtide kulude kohta, jah, nad on täielikult integreeritud nüüd. algselt hindasime me, et lisakulud on umbes kolm äh, kuni kolm koma midagi miljonit. Äh, praegune statistika näitab ka seda, aga me eeldame, et aja möödudes need kulud vähenevad, sest need algsed kulutused edasi ei kesta. aga lisakulud e, e, vastavad esialgsele e, prognoosile, siis tõlgid missioonidel, selle kohta reegleid muudetud ei ole reeglid on samad olnud juba aastaid, nimelt et delegatsioon, kui ta reisib et-, selleks ette nähtud nädalal, ehk siis sellel Türgis nädalal, siis peab olema viis tõlki vähemalt saadaval, see on üsna suuremeelne, paljud delegatsioonid on ka ju väiksemad veel, aga kui see hakkab konkureerima tavalise äh, parlamentaarse tööga, näiteks kui on äh, plenaari- või komisjonide nädal, siis on äh, eelkõige kohustus tagada tõlge täiskogul ja koosolekutel. seetõttu võiks leppida ühe keelega. ehk siis kõik sõltub sellest, millal see missioon ka toimub. jah Äh, ja. Äh, zu Fragen von Herrn Javor wird, äh, wird der Vizepräsident Sassoli Stellung nehmen. siis asepresident Sassoli vast vastab ka nendele küsimustele siin juba öö, äh, ma ütlesin pensionifondide kohta, mis mul öelda oli, äh, oli juba meil rääkimine, jutt sellest presidendiga, siis öö, äh, personaliosakond, nendega meil läbirääkimised veel käivad, siis tõlkide küsimus, nendega olen ma suvest saadik seitse korda kohtunud, peaaegu kahe nädala tagant, alates novembrist oleme me intensiivselt rääkinud ka mobiilsuse teemadel personali peadirektoraadiga, iga kuu peaaegu on meil kohtumine, räägime ainult mobiilsusest turvaküsimus, äh, sellest räägime me ka vastutava peadirektoraadi, ehk siis läbirääkimised on intensiivsed, aga tõsi on ka see, et konsultatsioonid ei tähenda seda, et personalinõukogu otsustab, nendega konsulteeritakse ja sageli konsulteeritakse, me võtame neilt häid ideid üle, aga äh, tavaliselt otsustab ikkagi juhatus nii juhtus ka eelmisel juhatuse kohtumisel mobiilsuse küsimuses võeti vastu uued reeglid ning öö, turvateenistuse jaoks paranesid reeglid märkimisväärselt. juhatus vastavalt oma pädevusele võttis vastu need otsused. siis härra Ali küsis mõõdikute süsteemi kohta. esiteks, miks me kasu, hakkame kasutama neid mõõdikuid? Äh, kõik peadirektoraadid on, see on teil ka dokumentides olemas. Nendele kehtivad üks, kehtib üks võtmemõõdik. Äh, millega tegeleb peadirektor, see ei ole administratiivne äh, protsess, vaid me ootame sealt tõsist paranemist kas teenuste pakkumises või tõhususes, näiteks tõlkijatel on nüüd määr kaheksa lehekülge tõlkidel on nüüd mõõdik kolmkümmend tundi kabiinis keskmiselt. ka sellega on kaasas käinud lisameetmed. me oleme öö, tõstnud produktiivsust ja tõhusust kakskümmend protsenti tänu sellele. ehk siis see ei ole administratiivne protsess, vaid me kasutame selliseid mõõdikuid, millega parandada teenuste kvaliteeti või tõhusust ning vähendada kulusid. härra Java esitas ka küsimuse äh, ehitiste äh, tugevuse kohta. ka sellele vist juba vastati. ASB maja kohta. siis erinevad kulud välisbüroodele, erinevad ehitiste kulud loomulikult sõltume me siin erinevatest turuolukordadest. maja Pariisis on palju-palju kallim kui maja Ljubljanas Sloveenias. kahjuks siin sõltume me turgudest. proua Schmidt esitas mitmed küsimused. kui ma nad õigesti üles kirjutasin, siis kõigepealt mööbel saadikute kontorites, milline mööbel neile eraldatakse. administratsioonina juba mõnda aega töötame olukorra parandamise kallal, aga te näete ka nendest küsimustest siin, et öö, ühelt poolt küsitakse, miks nii kaua aega on see võtnud ning teine, teiselt poolt küsitada, küsitakse, miks eraldatakse raha uueks büroomööbliks seega poliitiliselt saame me, me ka väga erinevaid signaale. me oleme öö, öö, väga tänulikud, et meile võimaldatakse kaasajastada mööblit, mida on väga vaja, juhatus detsembris otsustas ka, et saadikute kontorid vajavad öö, öö, moderniseerimist, mitte ainult kontorid, vaid ka nende öö, öö, korrused Äh, siis ka sanitaartingimused äh, paranevad. ehk siis me hakkame kohe tegelema nende probleemidega saadikute jaoks, juhatus ka selgelt nii otsustas. teiseks, sõprusrühmad esimeste konverents tegi siin ettepaneku reeglid kehtestada sõprusrühmade jaoks. välisasjade äh, komisjoni esimees ning komisjoni esimees, äh, konverentsi esimees kes on täna siin ka kohal äh,, nendele öel-, öeldi siis, et tuleks mingid eraldi reeglid kehtestada, sest siin on ka parlamendi delegatsioonide ning sõprusrühmade vahel ka konkurents, mis on üsna reguleerimata ning saadavad asjaomastele riikidele ka väga erinevaid sõnumeid välja ning seetõttu öö, välisasjade komisjoni esimees ning delegatsiooni esimeeste komisjoni esimees leidsid, et tuleks paika panna mingisugused üldreeglid nende jaoks. saadikute portaal, selle hinnangud on erinevad, aga statistika näitab, et järjest rohkem saadikuid igal aastal kasutavad seda portaali, see on vabatahtlik, endiselt võib töötada paberitega, aga vist kahe tuhande neljateistkümnendal aastal alguses oli meil ainult sada saadikut, kes kasutasid siis kakssada, nüüd nelisada kakskümmend. ehk siis saadikute arv, kes portaali kasutavad, järjest suureneb ning kui see tendents jätkub, siis on võimalik, et peaaegu kõik saadikud kasutavad sellist võimalust. mööblist juba rääkisin. autoteenus toimib ning tagasiside, mis meie oleme saanud saadikutelt, on väga positiivne. ollakse rahul uue teenusega. loomulikult oli kohanemisaega vaja näiteks Strasbourgis eksiti vahel ära ja võttis asi kauem aega, aga nii palju, kui meie oleme tagasisidet saanud, siis ootused on täitunud, isegi vahel ületäitunud, sest mõningad saadikud kritiseerisid ka süsteemi muutust, aga mingisuguseid suuri probleeme pole olnud, siis toitlustus siin on kaks muutust, me ei äh, pa-, maksa enam toetusi äh, äh, toitlustajatele ning teiseks üritame saavutada väikeste restoranidega suuremat pakkumist. minu hinnangul need väikesed restoranid on väga hästi vastu võetud, kuigi seal ei saa enam istekohti, mis ka märk, on märk sellest, et nad on hästi vastu võetud neid istekohti tuleb juba reserveerida, minule näitab see seda, et, et on endiselt öö, võimalik, e, e, e, et nad on üsna populaarsed, see ei tähenda seda, et me olukorda parandada ei saa. sööklapuuga käib meil pidev dialoog, kuidas parandada seda teenuse pakkumist veelgi. Eh, eh, aitäh, esimees. kaks lühikest märkust, kõigepealt õiglustamise kohta. nagu kolleeg ütles, siis on küsimuse all kvaliteet ning kvaliteeti tuleb pidevalt jälgida. meie toitlustajad peavad äh, täitma neid eeskirju mille me oleme seadnud, see puudutab ka kvaliteeti, aga ka tõhusust. ning äh, ka tingimusi, mille kohaselt teenuseid pakutakse. meie oleme need e-, reeglid koostanud, nüüd äh, on nende ülesanne nendest reeglitest kinni pidada. meil on äh, ka väline audiitor, kes hoiab silma peal olukorral ja võin öelda, et praegu esimeses etapis äh, Äh, ootame ka teilt äh, kommentaare ning muidugi Euroopa Parlamendi saadikud peavad äh, ütlema, kas nad on teenustega rahul või mitte ja kui ei ole, siis me peame uurima, milles asi. mis puudutab autojuhte, siis tuletaksin kõigile meelde, et enne, kui me süsteemi muutsime, olid äh, nad alatasustatud äh, ebakindlate lepingute alusel, palgati neid, aga samas nende töö oli väga oluline, nimelt äh, sõidutada ohutult parlamendisaadikuid. olukord üldiselt seega on praegu paranenud järgime menetlusi, hankemenetlust, see suurendab aga ka parlamendi julgeolekut, ohutust ning see, ma arvan, on väga hea näide sellest, kuidas süsteem tõhusalt tööle saada. kaks küsimust parlamendi juhatusele esitati, pikka aega on nendest juba räägitud, esimene on üldkulude hüvitis rahvasaadikutele meie oleme otsustanud tegutseda, nimelt oleme lubanud, et äh, toome sisse kaks süsteemi. esimene neist jõuab lõpule praeguse mandaadi lõpus, kuna me teame, et radikaalseid muudatusi ei saa ju sisse tuua, aga mõtlesime, et alates järgmise perioodi algusest äh, vaatame, kuidas saab reformida üldkulude hüvitise süsteemi. arutelu on pooleli, liigume selle lõppsõnade poole, kahjuks ei ole mul äh, volitusi teile üksikasjadest ülevaadet anda, kuna muidugi tuleb seda õiges foorumis arutada. kuna selleks on ju ka eraldi töörühm loodud ning äh, nemad peavad äh, töötama vastavalt oma mandaadile. mõned punktid siiski, just parlamendi liikmed palusid meil sekkuda, kuna täiskogul hääletati sellise teksti poolt äh, väga valdava enamus, enamusega, kus paluti läbi vaadata need reeglid, mille alusel üldkulude hüvitised toimisid, sooviti näha rohkem läbipaistvust, suuremat äh, vastutust äh, aruandlusega seoses ja just liikmed soovisid seda näha ja seda me peame ka arvesse võtma, siin on mitmeid võimalusi äh, milliseid reforme ette võtta ning muidugi olen mina veendunud, nagu peasekretär ka juba ütles, umbes kuu aja jooksul loodetavasti paneme paika mingisuguse skeemi, mis loodetavasti ka kajastab kõiki neid aspekte, mida üldkulude hüvitis peab hõlmama siin on mitmeid erinevaid elemente, ei ole ainult ühte ühtset äh, tegurit ja me peame leidma kõige tõhusama lahenduse nii liikmetele kui ka parlamendile. ja lähenemine peab olema samuti õige. parlamendis on meil ju juba praegu olemas mitmeid näiteid sellest, kuidas äh, meie menetlused äh, tõhusalt tööle panna näiteks lennupiletite hüvitamine ning erinevalt äh, teistest mandaadiperioodidest ei ole praegu sellega seoses äh, kaebusi olnud. seega ma usun, et on häid näiteid tõhusast menetlusest ning ma usun, et rääkides üldkulude hüvitisest äh, on enamik liikmeid äh, täiskogul palunud meil selle küsimusega tegeleda ja me peame seda arvesse võtma ning tegutsema. me peame selgelt näitama, et peame tagama ka liikmete autonoomsuse ja sõltumatuse selle raames ja see peab olema osa meie üldisest lähenemisest. mööbli küsimus see on samuti pikemaajaline arutelu ka juhatuses, eriti just võttes arvesse parlamendi põhilisemaid hooneid. see hoone siin näiteks on mitmeti üks problemaatilisematest ning üks viimaseid probleeme, mis on tõusetunud, on seotud torustiku ning tualettruumidega. mida me siis tegema peaksime? kuidas äh, remontida, parandada suuri hooneid, tagades ühest küljest äh, turvalisuse ja julgeoleku ning teisest küljest võttes arvesse, et ruume tuleb kasutada mitmel äh, otstarbel, ilma et tooksime sisse radikaalseid muudatusi. nagu te teate, on eksperdid meile öelnud, et see hoone on stabiilne ning seega saame seda arutelu jätkata selleks, et jõuda kõige tõhusama lahenduseni ja ma usun, et just sellise lahenduseni me jõuamegi. kas me peaksime hoone renoveerima? jah, on ilmselge, et hoone vajab äh, renoveerimist, ka esi-, inimene, kes siia esimest korda satub, näeb seda, aga kas me peame, peaksime minema veel kaugemale, arutelu on hetkel veel pooleli ning nagu ka peasekretär ütles, püüame võimalikult kiiresti lahenduseni jõuda. soovin tänada liikmeid kõigi esitatud küsimuste ja kommentaaride eest, me ju räägime asjadest, mis mõjutavad parlamendisaadikute igapäevaelu me räägime Euroopa Parlamendi struktuuridest, see tähendab, et kõik teenused ja menetlused peavad olema läbimõeldud, täitma eesmärke ja neid tuleb ka korrektselt kohaldada. näeme jah, et härra Kalvin, tööd on veel teha, kas soovite samuti midagi lisada? Thank, thank you, madam chair uh,. I have taken note of the reply. aitäh, lugupeetud esinaine võtsin äh, kommentaare ja märkusi arvesse ning ütleksin vaid seda, et äh, praeguses programmis äh, tegeleme mitmete küsimustega, mida mainiti, eriti just toitlustamine, küberturvalisus, hoonete korrashoid, renoveerimine ning kõigele sellele sobiva raamistiku loomine. aitäh! aitäh! kas raportöör soovib veel kord sõna? no thanks, madam chair. ei, aitäh, proua esinaine, oli väga huvitav arutelu. panin kõik kirja, aitäh. kolleeg Voon. aitäh, teen väga-väga lühidalt. tahaksin tänada veel kord siseauditit ja asepresidenti selle eest, et nad tuletasid meile meelde neid olulisi küsimusi tahaksin tänada ka peasekretäri vastuste eest ning tahaksin tänada ka erinevate peadirektoraatide kolleege, kellega ma olen viimastel kuudel korduvalt kohtunud, et uurida, mis täpselt toimub ning et saada vastuseid. aitäh ka kolleegidele küsimuste eest. meil oli aega üsna vähe. oma raporti öö, koostan selle nädala jooksul ja saadan selle tõlkesse ning siis loomulikult ootan saadikute muudatusettepanekuid. aitäh, sellega jõudsimegi päevakorrapunkti lõpuni, suur tänu selle arutelu eest, info eest, suur tänu ka tõlkidele, kes on siin e, istunud juba poole kolmest alates, e, kutsun teid kõiki öö, e, uue aasta kokteilile, te kõik teate, kus see on, kolmandal korrusel väljapääsu suunas, kus need liikuvad trepid on Äh, suur tänu, soovin teile ilusat uut aastat ja head koostööd!